kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. alustagem oma tööd. päevakorrapunkt number kakskümmend anda raportöörile arvamuse koostajale õigemini sõna, see on siis transpordikomisjonile esitatav arvamus eh, õhusõidukite maapealse teeninduse liidu lennujaamadesse nõukogu direktiivi üheksakümmend kuus kuuskümmend seitse EU kehtestuks tunnistamise kohta. ning arvamuse koostaja esitab oma arvamusprojekti meile, palun. Merci beaucoup, madame la president ja meine Damen und Herren ähm,, wir haben. suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad. meil on äh, siin äh, teemaks maapealne teenindus, äh, pagasi käitlus, kaubaveod. ühesõnaga, need on töökohad, kus peaks olema tagatud kõrge kvaliteet ja kvaliteet ei ole langenud mitte seetõttu, et äh, oleks valed inimesed äh, tööle, vaid sellepärast, et töökeskkond on selline, mis äh, takistab kvaliteedi tõstmist. juba tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal me võtsime vastu arvamuse sel teemal, selles sätestati, et meil peaks olema rohkem konkurentsi mitte keegi meist ei soovi loomulikult monopoli, selles oleme me ühel meelel, peavad tekkima sellised konkurentsitingimused, mis on õiglased. ka kaks tuhat kaheksa oli meil raport, mina olin ka raportöör ning ma võtan nüüd selle raporti praegusesse ka üle. meil on teine olukord äh, nüüd äh, praegu, nii et meil on komisjonide vahel pädevused äh, nüüd muutunud võrreldes meie transpordikomisjoniga. meil on äh, üksteist alapunkti, mis puudutavad äh, töökoha garantiid, meil on kakskümmend alapunkti töötajate tervishoiu turvalisuse kohta, samuti pööratakse tähelepanu sotsiaalkaitsele, sotsiaalturvalisusele ja transpordikomisjoniga meil on jagatud äh, pädevus töökohtade äh, garantii, väljaõppe ja edasiõppe valdkonnas. nüüd äh, alates eelmisest raportist on osalise tööajaga töötamine kasvanud, palgad on vähenenud ja nüüd Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku liberaliseerimiseks, nii et liberaliseeritakse nii-öelda kolmanda sõltumatu osapoole kaudu. ja see puudutaks lennujaamu, kus on reisijaid üle viie eh, miljoni aastas ja kaubamahud üle saja tuhande tonni ma olen eh, suhelnud erinevate lennujaamadega mitte ainult eh, Saksamaal, vaid ka mujal töötajate palgad on äh, üldiselt äh, langenud, äh, samas töömõusurve on kasvanud, paljudes liikmesriikides on pauside maht vähenenud, tööaeg on suurenenud, lennujaamati on olukord erinev, aga kohati ei maksta eriti raske töö eest lisatasu ja samuti ka teatud vahetuste eest ei maksta lisatasu. ja miks me siis soovime, et kvaliteet oleks tagatud? sellepärast, et meil on vaja turvalisust, mitte ainult nendele inimestele, kes lennujaamas töötavad, vaid meil on vaja ka turvalisust äh, reisijatele loomulikult me võime öelda, et äh, tulevad äh, uued pakkumised, siis meil on suurem mitmekesisus ja nii edasi kui aga õppida lennujaama tundma, siis äh, õpitakse kogu seda masinavärki iga lennujaama hoone nurka äh, tundma, seetõttu meil on vaja inimesi, kes äh, on juba tuttavad selle keskkonnaga seal, kellel on kogemusi. on olnud palju probleeme maapealse käitusega, on olnud palju hilinemisi lennujaamadest ja koos kolleegidega Transpordikomisjonist oleme me uurinud, et kas tõesti maapealne käitlus äh, toob kaasa need hilinemised. volinik Kallas kinnitas meile, et ei Euroopa Liidu ega liikmesriikide tasandil ei ole andmeid selle kohta, et maapealne käitlus tooks kaasa lendude hilinemise ja see on ka väga oluline sõnum, mille me oleme pannud raportisse kirja. ja siis üldküsimus, mida tuleb veel hiljem käsitleda. kas on õige, et meil on määrus? me teame, et määrus tuleb peale vastuvõtmist liikmesriikides üks-ühele üle võtta ja tuleb vastata küsimusele, miks ei piisa siin direktiivist. ja veel üks oluline valdkond, mis mulle on oluline, on ülevõtmise garantiid, kaitseõigused. komisjon on viidanud äh, sellele, et äh, neid võib ette näha, aga neid ei pea tingimata ette kirjutama. minu arvates on aga väga oluline, et töövõtjatel oleks võimalikult palju kaitseõiguseid, nii et oleks tagatud kõrge kvaliteet ja kõrge turvalisuse tase. ja viimane märkus, tahaksin viidata sellele, et äh, kolmekümne esimesel mail oli meil tööhõivekomisjonis kuulamine kus oli Brussels Airlinesi asepresident kohal ja samuti äh, Saksamaa äh, teenistujate ametiühingu äh, Verdi president oli kohal, nii et ka nende poolt öeldut olen ma üritanud oma raportisse üle võtta, nii et jään ära ootama arutelu tööhõivekomisjonis mitte ainult variraportööridega, vaid kõikide meie austatud komisjoni liikmetega. loodan teha koostööd niimoodi, et me saame tõesti ühise raporti paika, mille see, taga me kõik seisame. proua Steinrück. jaa, tänan, Toomas Mann. tuleb öelda, et sa oled esitanud väga hea raporti ja need seisukohad, mida sa praegu mainisid, on sellised, millega ma olen üldiselt nõus. mul on hea meel selle üle, et äh, komisjoni esimees ja ka teised on andnud oma panuse selleks, et äh, tööhõivekomisjon saab siin äh, oma mm, positsiooni kehtima panna, sellepärast et siin on tegemist ju tõesti väga olulise küsimusega töötajatele eelmised liberaliseerimisvoorud nii selles valdkonnas kui ka teistes valdkondades on näidanud, et konkurentsi surve lõpuks äh, lõpeb äh, töötajate õlul. kohati on palgad vähenenud äh, kuni kakskümmend viis protsenti, see ei puuduta mitte ainult ühte riiki, millest me räägime, vaid me räägime lennujaamadest üle kogu Euroopa mineviku mõjud äh, seisnevad äh, ka vähenenud äh, koolituse mahus, mis mõjutab otseselt ka turvalisust lennujaamades. meil peavad olema kindlasti hästi koolitatud töötajad maapealses käitluses, sellepärast et siis me tagame lennuliikluse turvalisuse. ja kui ähm, mingi äh, detail ei ole konkreetselt korralikult kinnitatud, siis sellel võib olla vägagi fataalne tagajärg. ja edaspidi tuleb meil äh, rääkida, milliseid äh, käitusteenuseid me peaksime ülemineku garantiidega hõlmama me ei tohiks erinevate elukutsete esindajaid jagada nii-öelda esimese klassi ja teise klassi elukutseteks, et ühed saavad üleminekugarantiid ja teised mitte. tuleb ähm, pingutada selle nimel, et meil oleksid korralikud töötingimused, äh, sotsiaalne kaitse ja korralik äh, palk. niimoodi, et äh, konkurents ei toimuks lennundussektoris palkade arvelt. kindlasti tuleb äh, tugevdada väljaõpet ja edasiõpet niimoodi, et meil oleks paigas üldised äh, kvalifikatsioonistandardid, mis on meile väga südamelähedased. ja nüüd, mis puudutab määrust või direktiivi, siis äh, ma olen arvamusel, et sel teemal tuleb veel põhjalikult arutada arvestades praegust äh, olukorda erinevaid aspekte, siis direktiiv äh, oleks ehk eelistatum. igal juhul meil on ühised eesmärgid, me ei soovi konkurentsi survet äh, töötajate arvelt ja me soovime head kvaliteeti, suur tänu. härra Bach ja härra Hindel proua esimees, austatud Toomas, toetan seda, mida ütles Juta Steinrück. sa oled koostanud väga hea raporti ja kõik need õnnesoovid, mida me oleme siin kuulnud, eriti ka seoses artikliga viiskümmend, on asjakohased ja me saame esitada ka vastavalt oma muudatusettepanekud. mis puudutab liberaliseerimist, siis te kõik teate minu seisukohta. ma ei ole põhimõtteliselt konkurentsi vastu, konkurents edendab äh, innovatsiooni, konkurents pakub äh, rohkem valikuvõimalusi, aga konkurents peab olema õiglane ja praegusel hetkel on ju konkurents lubatud ei ole niimoodi, et maapealne käitlus oleks monopolide kätes, kes ei äh, ole avatud äh, arengule, konkurents on lubatud ja kui nüüd konkurentsi edendatakse edasi veel ja kahjuks transpordikomisjoni on, et raportil läheb veel komisjoni ettepanekutest äh, edasi, siis äh, me ju teame, kuivõrd suure osa moodustavad palgakulud ja siis me teame ka, kust siis tulevikus säästma hakatakse. mis puudutab konkreetseid artikleid, siis äh, on hea, et me kirjutame siia sisse personalikaitse äh, äh, garantiid ja loomulikult on meil vaja Euroopa standardeid koolituses ja edasiõppes, mitte miinimumstandardeid, nagu komisjon ütles. seda nii töötajate endi kui ka lennureisijate turvalisuse huvides. komisjon on pakkunud siin info edastamise ajaks kaks päeva, aga siin peaksid otsustama liikmesriigid, nagu äh, raportöör välja pakkus. igal lennujaamal on oma spetsiifika ja sarnaselt äh, sotsiaalkaitsega peaks ka see küsimus olema liikmesriikide pädevuses ja ma arvan, et äh, võin toetada seda, et äh, määruse asemel oleks meil direktiiv just sellepärast, et arvestada riiklikku spetsiifikat ja lähimuspõhimõtet. üldiselt võib öelda, et sa oled kokku pannud hea raporti, toetan seda täielikult ja transpordikomisjonis üritan nii palju kui võimalik äh, mõjutada seda, et me ei liiguks veel rohkema liberaliseerimise suunas. Thomas Handel ja siis Ravik. ja, wenn ein Vertreter der Vereinigten Linken tänan. kui vasakpoolsed tunnistavad, et äh, nad äh, toetavad Rahvapartei poolt koostatud äh, raportit, siis seda tavaliselt ei usuta. aga nii see on praegusel hetkel. Toomas Manni raport põhineb pikal eeltööl ja ta on teinud koostööd fraktsioonide üleselt, nii et ma olen nõus paljuga, mida tema ütles ja ühtegi aga mul ei ole, aga mul on kaks märkust, mis põhinevad senisel arutelul. olen arvamusel, et äh, me peaksime end äh, jõustama teiste komisjonide suhtes ja nõudma, et me oleksime pädevad äh, kollektiivlepingute küsimuses praegune tööjaotus Transpordikomisjoni ja meie komisjoni vahel on nüüd äh, olnud selline, et äh, kollektiivläbirääkimised, palgad on meie pädevuse alt välja läinud, nii et äh, võib-olla me saaksime siin veel midagi muuta ja selles raportis ka juba pädevuse oma komisjoni tagasi tuua. seda esiteks ja teiseks veel üks märkus, mis ei ole ka aga, vaid lihtsalt äh, idee. muudatusettepanek seitseteist. selle võiks veel üle vaadata. ma arvan, et äh, töötingimuste ja palgatingimuste halvenemine maapealses käitluses on äh, seotud äh, ka sellega, kui ettevõte läheb ühtedelt omanikelt üle teistele. siinkohal saaksime me veel rohkem tööd teha. me võiksime üritada selle raporti raames panna paika ettevõtte ülemineku äh, teatud tingimused, et äh, paremini kaitsta selle käigus töötajaid. Äh, enne kui ma annan sõna härra Beckerile, ma sooviksin siiski kindel olla, et te rääg-, et me räägime samast asjast. mulle tundub, et teile ei meeldinud see pädevuste jagamine transpordikomisjoniga. me saime Eh, enda, eh, endale toetava eh, komisjoni rolli ja see puudutab erinevaid artikleid. kas te leiate, et need artiklid, neid artikleid pole piisavalt või te arvate, et transpordikomisjon kavatseb mitte kuulda võtta seda, mida me nende artiklite kohta öelda kavatseme? Das weiß ich noch nicht. Was ich dazu höre, ist... Ma ei tea. See, mida ma kuulen, ei ole rõõmustav. Ma ei tea, kas põhjenduste punktis äh, kolmkümmend üks, kus räägitakse palgaküsimustest, kas seal oleks võimalik veel midagi juurde tuua? ja me oleme nüüd siin tõesti praegu äh, otsustamas, kas meil tuleb direktiiv või meil tuleb määrus ja kõigest sellest lähtuvalt ma esitasingi vastava küsimuse ja sellega võiks edaspidides aruteludes ka tegeleda. ja põhjenduse punkt on ainult äh, üks osa kogu sellest loost ah,. Eh. Äh. niisiis on vaja oodata muudatusettepanekute esitamiseni, et teha äh, ettepaneku ühe artikli ja põhjenduspunkti koha, kohta, et, et ta saaks kõik oma mõtted välja öelda. ma arvan, et kaugemale me ei saa minna. härra Becker ja siis härra Kristjanson. proua esimees, ma tahaksin kinnitada üle, et äh, Toomas Manni raport on tõesti olnud väga hea kvaliteediga. ma olen tihtipeale olnud äh, silmitsi just äh, teistsuguse lähenemisega, kus mitte ei olda solidaarsed töötajatega. tahaksin mainida mõningaid fakte ja argumente mis arvatavasti toetavad enamuse arvamust. üks äh, fakt on järgmine. kui seitsekümmend protsenti kuludest on personalikulud, siis kui esitada küsimus, kus säästetakse, siis see on ju ilmselge juba. teiseks ühel lennuväljal leidsime väga huvitava näite ja see kinnitab ka raporti positsiooni. personali esindajad ja lennundusettevõtted lükkasid kõik koos selle ettepaneku tagasi. ettevõtte juhid on loomulikult väga suure surve all ja see on küll märkimisväärne, kui nad seda ettepanekut ei toeta nii et äh, me peaksime arvestama ka selliste äh, meist väljaspool toimuvate aruteludega, aitäh! härra Kristjanson ja härra Benjon. suur tänu, ma üritan rääkida võimalikult lühidalt, aitäh härra Mannile tema hea arvamuse eest. ma tegelen, äh, tahaksin rääkida pagasi küsimustest. ma sooviksin teada, kas ei oleks võimalik luua miinimum või maksimummäär selle kohta, kui äh,, kui raske võib maksimaalselt olla üks äh, kohver, praegu on see kolmkümmend kaks kilo. kui sõidetakse äh, lennukiga, kui me näeme, kuidas äh, žongleeritakse kohvritega, siis me näeme, et äh, siis me näeme, et äh, et äh, need on liialt rasked, võib-olla peaks vähendama maksimaalset äh, lubatud äh, kaalu. peaks olema võimalik kuidagi teha midagi selleks, et, et inimesed, kes käsitlevad pagasit, teaksid, et see ei saa olla liialt raske. me oleme väga, väga loomingulised, härra Benion saab sõna. ma sooviksin lihtsalt väga lühidalt midagi öelda. kogu see arutelu see on pisut akadeemiline siin, sest väga äh, paljud liikmesriigid on täielikult avanud oma maapealsete teenuste, maapealse teenunduse küsimuse äh, ja, ja tihti on saanud üsna katastroofiline äh, paljud lennufirmad on väga rahul sellega siiski, kuidas paljudes neist riikidest, riikidest, kus see kus see toimunud on, eh, kuidas see praegusel hetkel käib? me peame olema kindlad, et, et põhikontroll kuulub eh, liikmesriikidele ja kui nad soovivad, nad saavad eh, oma kombel jätkata. see ei pruugi puuduta ainult Suurbritanniat, see puudutab väga paljusid liikmesriike. nii et ma äh, soovisin lihtsalt seda öelda. kardetakse väga, mis siis saab, kui turg avatakse. kuid praegusel hetkel on tulemused olnud üsnagi head, nii et aeg-ajalt me oleme lihtsalt liialt tarblikud. härra De Backer. ma sooviksin öelda, komisjoni ettepanek on hea, sest äh, soovib ka teenindusstandardit parandada, seda nii reisijatele kui lennufirmadele, ta võtab arvesse samas ka sotsiaalseid dimensioone. nii et hirm sotsiaalse dumpingu pärast ei ole arvestatav väga äh, paljudes lennujaamades äh, on äh, töö liberaliseeritud, teenindus liberaliseeritud ja töötingimused ei ole halvenenud. nii et äh, tegelikult on olukord äärmiselt äh, segane ja öelda, et turu avamine äh, vähendab töötajate sotsiaalseid õigusi, on vale. me peame olema, jätma tasakaalu sotsiaalse kaitse ja turu avamise vahel, me oleme kõik nõus sellega, et teenindustase ei ole tihtipeale väga hea. me peaksime ka selle peale mõtlema. peaksime koolituse peale mõtlema ja samuti ka kvaliteedist, kvaliteedistandardite peale. peame jätma tasakaalu sotsiaalse dimensiooni ja turu avamise. me e, e, peaksime mõtlema enam kui ainult sotsiaalse dimensiooni peale. härra Kaaler, palun. Äh, suur tänu ja tervitused äh, ka transpordikomisjonist mis puudutab sotsiaalset mõõdet, siis ma tahaksin öelda järgmist. kui nüüd vaadata ühe töötaja tootlikkust, siis arvud on väga täpsed ja tootlikkus äh, on seotud äh, sellega, et äh, iga päev on äh, lennukite saabumisel ka tippajad ja siis nii-öelda mõõnaajad, kui neid on vähem. nii et äh, loomulikult äh, on äh, tootlikkus erinev, äh, siis äh, Frankfurdis on keskmine seitsekümmend kuus protsenti, Schipolis, Amsterdamis olen kuulnud, et see on kuuskümmend üks protsenti. nii et ma ei tea, mis see majanduslik lisaväärtus siis ka seal peaks olema. ja mis puudutab sotsiaalseid tingimusi Äh, kui näiteks ettevõte üle võetakse, siis äh, need tingimused peab paika panema liikmesriik. ei saa ju lubada seda, et ühe aasta pärast samad standardid enam ei kehti. nii et äh, ma olen suhteliselt ähm, tagasihoidlik selle viimase valdkonna suhtes, tagasihoidlik seda reguleerima. härra Hendel, kas te soovite veel <clears throat> sõna võtta? jah, tahaksin transpordikomisjonile öelda järgmist. kas te teate, milline on palkade vähenemine olnud äh, Saksamaa lennuperedel kohati on palgad langenud nelikümmend kaheksa protsenti just seetõttu, et ettevõtete üleminek ei ole olnud äh, reguleeritud ja siin ei ole äh, rakendatud eh, ettevõtete ülemineku Euroopa Liidu standardeid, me võiksime neid standardeid eh, rohkem jõustada, uurida, kuidas seda saaks teha, sellepärast et tihtipeale inimesed eh, töötavad sellise palgaga, et nad peavad kasutama riiklikke sotsiaaltoetusi, nad peavad taotlema neid ja seda küll ei saa aktsepteerida ei meie ega Transpordikomisjon. Avant de donner la parole à monsieur Mathias. enne kui ma annan härra no, Mattias Rudile sõna, sooviksin ma eh, teha ühe tähelepaneku, mul ei ole saksa ekspertiisi selles valdkonnas, kuid mind mure, paneb muretsema kaks küsimust selle ettepaneku juures sellega seoses on mul hea meel, et me oleme siin assotsieerunud komisjon, transpordikomisjoni juures ühest küljest töötajate kaitse, teisest küljest ka äh, töötajate turvalisus, sest äh, praegusel hetkel me teame, et on suur surve turu liberaliseerimiseks ja äh, samuti ka odavfirmade kasu, palkamisele, kes või kasutamisele, ka odavlennufirmad üritavad oma kulusid vähendada niimoodi. samuti on ka turvalisuse küsimus väga oluline, sest eh, lennujaamad on eh, kohad, kus eh, turvaküsimused on äärmiselt olulised ning kus liigne liberaliseerimine võib kaasa tuua turvalisusgarantiide vähenemise ning on üks punkt, mis mulle muret teeb nimelt, kui äh, käitleja vahetub, äh, kas võime kindlad olla, et äh, sotsiaalsed õigused kantakse üle, saavutatud sotsiaalsed õigused kantakse üle ka uuele käitlejale. selles osas käib kõva lubitöö, me ei pea, peaks olema naiivsed, me teame, et lobitöö käib kõva selles küsimuses, samuti ka transpordikomisjon, et räägime sellest kõik võimalikult läbipaistvalt ja selge on see, et on väga suur surve, et kui on võimalus ähm, käitlejat muuta või vahetada, üritatakse vähendada ka äh, kulusid teatud õigusi mitte edasi kandes. selles osas peab meie komisjon olema äärmiselt tähelepanelik vastavad meie üldisele poliitilisele suunistele. ning äh, ma ei tea, kus te istute, komisjoni esindaja, kuid ma annan teile sõna. Merci euh,, madame la présidente euh,. Euh, ich werde auf deutsch intervenieren euh.. suur tänu esimees, räägin saksa keeles, kõigepealt äh, härra Mandu, suur tänu selle raporti eest, tegemist on väga põhjaliku raportiga ja ma tahaksin rääkida kogu sellest äh, ettepanekust äh, nüüd seostades seda terve lennunduspaketiga, nagu te teate, siis me oleme praegusel ajahetkel sellises seisus, kus lennundus muutub tugevad lennundusettevõtted on tugeva üleilmastumise surve all ja praegusel hetkel kujundatakse ümber kogu lennundussüsteemi Euroopas, arvestades siis äh, lennunduse üleilmastumist. ja nüüd äh, lennujaama paketis oleme me üritanud äh, saavutada tasakaalu sotsiaalsete õiguste ja maapealse teeninduse liberaliseerimise vahel. osad äh, teenused on juba tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast liberaliseeritud ja osades lennujaamades on ju tõesti väga palju näiteks äh, ostlemisvõimalusi juba ja nii edasi aga on viis, vabandust, neli kategooriat, mis ei ole veel liberaliseeritud. tahaksin mainida mõningaid arve. praegu, kui me räägime lennujaamadest, kus on üle viie miljoni reisija, siis äh, meil on kuuskümmend lennujaama, mida puudutab antud ettepanek, üheksateist ei ole avatud ja nelikümmend üks on avatud. ja millest me siin räägime? me soovime kõrgemaid äh, kvalifikatsiooninõudeid, me soovime personali ülevõtmise reegleid teatud äh, teenuste puhul ja me soovime kõrgemaid äh, väljaõppe ja kvalifikatsioonistandardeid kõigile. samaaegselt tuleb tagada, et me ei lähe selles suunas, kuhu on osad liikmesriikides äh, mindud, ehk siis jäetud äh, kõik turuhooleks. nii et äh, meie ettepanek on väga tasakaalukas, see on ka sotsiaalne pakett, mis peaks andma oma panuse selleks, et me tõstaksime lennujaamade tõhusust. me soovime tagada, et me ka edaspidi säilitaksime Euroopas äh, need kõige suuremad äh, sõlmlennujaamad, kus äh, on ka palju rahvusvahelist liiklust ning et meil ei tekiks olukorda, kus need suured sõlmlennujaamad kolivad Euroopast väljapoole. me kindlasti peame läbi arutama põhjalikult üksikud muudatusettepanekud aga ma tahaksin teile öelda, et äh, me soovime välja töötada ühtsed reeglid kõikidele lennujaama töötajatele üle kogu Euroopa Liidu ja praegu selliseid reegleid ei eksisteeri veel. praegu töötatakse olukorras, kus on neli, viis, kuus, seitse erinevat äh, maapealset ähm, teenindusüksust. nii palju siis minu poolt sellel teemal. tervitan äh, väga asjaolu, et teie komisjon on juhtivkomisjon selles küsimuses. ja mul on hea meel, et äh, transpordikomisjon ning äh, tööhõive ja sotsiaalkomisjon omavahelises arutelus panevad ka paika siin õige tasakaalu. härra raportöör, kas te soovite sõna võtta? tänan, esimees, ma tean, et me soovime kohe varsti hääletada, meil on aega vähe, aga ütlen siiski suur tänu kõikide kommentaaride eest. Need näitavad, et me lõpuks saame tõesti paika raporti, mis kajastab hästi meie ideid. ja Juta, suur tänu vihje eest, millised palkade vähenemised on aset leidnud ja komisjon, ma ei jaga teie arvamust tasakaalu osas sellepärast, et äh, mitte ainult selles äh, lennujaamas, kus piirkonnas mina pärit olen, vaid ka teistes lennujaamades on olnud näha, et äh, palgalangus on olnud märkimisväärne. paljud teist võtsid sõna saksa keeles ja siin räägiti selles, et mina olen Saksamaalt pärit raportöör, aga et me ei räägi siin tegelikult ainult Saksamaast, me räägime siin Austriast, me räägime Kreekast, me räägime näiteks äh, Bristoli lennujaamast, väga erinevatest piirkondadest, kus äh, tingimused on erinevad, aga Euroopa Liit peab selles äh, valdkonnas tõesti oma sõna ütlema ja mis puudutab nüüd äh, väljaõpet, siis me soovime loomulikult mõistlikke standardeid ja ei saa öelda, et jah, et kahe päeva jooksul on kõik õpitud näiteks äh, on meil riiklikult äh, tunnustatud äh, lennuki väljalennu ettevalmistajad ja kui ta seal keerab mõne kruvi valesti, siis kukub lennuk alla ja seda me ei tohi lubada. ja väga oluline on sealjuures, et inimesed saaksid ka korralikku õiglast palka. George, sa mainisid seda, kuivõrd oluline on lõige viiskümmend ja ma ise olin ka äh, transpordikomisjonis eh, juures, kui sel teemal räägiti, me oleme siin eh, tegemas koostööd selles eh, küsimuses ja meil tuleb ka täpselt paika panna omad pädevused ja härra Hendel, tõesti on tore, kui kuue toetab ka äh, kristlikke demokraate ja me peame läbi vaatama kindlasti muudatusettepanekud seitseteist ja kolmkümmend üks ja selleks meil on ka piisavalt aega. viidati ka sellele, et äh, Viinis otsustasid nii töötajad kui ka lennundusettevõtete esindajad äh, lükata selle ettepaneku tagasi. tegemist ei olegi valdkonnaga, mis oleks nii hirmus äh, atraktiivne, ma mõtlen just siin äh, lennukite ettevalmistus, muidu teeksid seda ju lennundusettevõtted ise, aga nad kannavad selle ülesande siiski maapealsele teenindusele proua esimees äh, viitas äh, õigusega sellele, et meie komisjon läheneb asjale väga kreatiivselt, nagu ütles ka Ole ja härra Benjamin. ma tunnen Bristolit. ja Londonis, Heathrow's me oleme harjunud sellega, et seal on hästi palju äh, erinevaid, äh, erinevaid teenindusi, kõike ja niikuinii seal hilinevad kõik tund aega, aga teistes lennujaamades äh, loomulikult virisetakse juba siis, kui kümme minutit lend hilineb. ja härra Becker ja loomulikult meil tuleb tähelepanu pöörata eelkõige just koolitus- ja haridusküsimustele. härra Rüütel, me kindlasti pöörame tähelepanu kõikidele ka teie poolt valmitud, äh, mainitud küsimustele ja komisjon ei peaks arvama, et me soovime kõike muuta siinkohal, mida teie olete välja pakkunud, me soovime õiglast konkurentsi, me soovime, et inimesed äh, saaksid äh, oma töö eest korralikku palka ja jään ära ootama arutelusid teie kõigiga, aitäh! suur tänu, nii anname võimaluse olla loominguliselt kahekümne viienda juunini kell seitseteist null null pärastlõunal ning äh, võib-olla fraktsioonid võiks pisut äh, koondada oma äh, loomingulisust, et meil ei ole tuhat, ei oleks tuhat, et muudatusettepanekut ühe arvamuse kohta. nii, nüüd lähme hääletuse juurde ja meil on väga oluline hääletuse ees, sest see on esimene õiguslik alus, mille osas meie parlament äh, armastus, äh, avaldab oma arvast, arvamust seoses järgmise finantsperspektiiviga. ning äh, alustame. alustame kompromiss muudatusettepanekutega, aga kõigepealt, kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? Je serais allée la chercher, j'aurais été en retard. Donc. niisiis. Äh, artikkel üks, lõige üks, kompromiss CC äh, on osaks plokist üks. kas me võime seda hääletada, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd kompromiss DD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel kaks, lõige üks punkt B, algtekst komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame artikkel kaks, lõige üks punkt D, kompromiss EE, e, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks, lõige üks, pärast punkti D uus punkt, kompromiss FF, seda toetavad kolm fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks, lõige üks, punkt tee uus kompromissiga PPP ja need ei ole mitte era- ja avaliku sektori partnerlused. niisiis kompromiss PPP, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks lõige üks punkt DB, kompromiss GG, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kolm, lõige üks, sissejuhatav osa, hääletame plokki kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm, lõige üks, punkt A, kompromiss II neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm lõige üks punkt B kompromiss JJ, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm lõige üks punkt C kompromiss KK neljalt fraktsioonilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm lõige üks punkt C ja uus kompromiss LL, see on osaks plokist kaks, mida me hääletasime. seega läheme artikli kolme lõige kahe juurde, plokk kolm, kes on poolt seda toetavad neli, neli fraktsiooni, seda plokki kolm nii et, et ei peaks liiga palju kõhklema, kui hääletama hakkate. niisiis plokk kolm ehk kompromiss mm. XX, TCC ja nõnda edasi. niisiis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud artikkel neli lõige üks punkt A, kompromiss NN, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud artikkel neli lõige üks punkt B, kompromiss OO, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud artikkel neli lõige üks punkt C, kompromiss PP, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast artiklit neli lõige üks C uus äh, kakssada kolmkümmend neli härra Kozlovskilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel neli lõige üks pärast punkti C uus punkt äh, koos muudatusega kakssada kolmkümmend viis proua Zimmerilt, härra Hendelilt ja härra Leia Rikilt ja raportöör on välja pakkunud ka suulise muudatuse. kas kõik on suulise muudatusega nõus? niisiis kakssada kolmkümmend viis on pandud hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige üks punkt D, kompromiss QQ, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige üks pärast punkti D muudatus kaksteist naiskomisjonilt raportöör on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige üks punkt E kompromiss RR, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel neli lõige üks pärast punkti E kompromiss SS, kes, mille on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige üks pärast punkti E kompromiss DT, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli eh, sissejuhatav osa, muudatus nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige kaks punkt A kompromiss VV, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel neli lõige kaks punkt B kompromiss ka-, kaksik V, kaksik V, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. artikkel neli. uus artikkel neli, ei, ei, seda me ei pea hääletama. artikkel viis, lõige üks, kompromiss YY, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel viis lõige kaks, äh, taane üks, sissejuhatav osa, kompromiss ZZ, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel viis lõige kaks, taane üks punkt A, kompromiss AAA, mille on esitanud viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. artikkel viis lõige kaks toone üks punkt B, kompromiss BBB. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel viis lõige kaks toone üks punkt C, esialgne tekst komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, artikkel viis lõige kaks, ta on kaks, äh, kompromiss CCC, mille on esitanud kolm fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja viiskümmend on tagasi võetud, nii et artikkel viis pärast äh, lõiget kaks me ei peagi kompromissi DDD hääletama seevastu artikkel viis lõige kaks uus punkt, mille teeb, toob sisse kompromiss EEE, e e, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel viis lõige kolm kompromiss FFF, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nüüd artikkel kuus, lõige üks punkt üks punkt A, kompromiss GGG, mille on esitanud viis fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus, paragrahv üks punkt üks punkt B, muudatus viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus, lõige üks punkt üks punkt C, kompromiss HHH kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kuus lõige üks punkt üks pärast punkti D muudatus viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kuus lõige üks punkt üks pärast punkti D muudatus kakssada seitsekümmend kuus proua Teelilt ja Schröderilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus, taane üks punkt üks pärast punkti E, kompromiss III, neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võet-, artikkel kuus, lõige üks punkt kaks punkt B muudatus äh, kustutamiseks äh, viiskümmend kaheksa ja kakssada kaheksakümmend. paneme koos hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus äh, lõige üks punkt kaks punkt C kakssada kaheksakümmend üks, kes on poolt oi, see on tagasi võetud. see on tagasi võetud ja ka kakssada kaheksakümmend kaks on tagasi võetud, nii et, et hääletame nüüd siis kompromissi JJJ neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus lõige üks punkt kaks punkt D muudatus kakssada kaheksakümmend neli härra Pulaanilt koos suulise muudatusega, kas keegi ei ole suulise muudatuse vastu? siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, artikkel kuus, lõige üks punkt kaks pärast punkti F, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus lõige üks punkt kolm punkt B, kompromiss KKK, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus lõige üks punkt kolm pärast punkti B, kompromiss LLL, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kuus lõige üks punkt kolm pärast punkti B kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kuus, taane üks punkt kolm punkt C muudatus äh, ITRE komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime niisiis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu, niisiis see on vastu võetud. ja seega kakskümmend kuus reegliga on sama, seda hääletame, kes on poolt. proua Steinruck jah, meil on suuline muudatusettepanek, seal tuleks öelda, et äh, piiriüleste töörühmade paikapanemine. nii et, et, et asi oleks kõigile selge. tekstis öelda, et töö, töörühmad töörühmade korraldamine ja meie raportöör tahab lisada siis äh, piiriüleste töörühmade korraldamine, tahetakse lisada sõna piiriülesed. kas keegi ei ole selle vastu? ei ole. niisiis hääletame äh, siis regi muudatust niimoodi muudetult, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd artikkel kuus lõige üks punkt kolm punkt D, kompromiss MMM, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, regi kakskümmend seitse, meil tuleb siiasama suuline muudatus, vastuseisu ei ole, jah. hääletame siis äh, seda kahtekümmend seitset, kes on poolt, vastu, erapooletud. niisiis, see on vastu võetud. artikkel kuus lõige üks punkt neli, kompromiss NNN, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. artikkel kuus lõige üks punkt neli punkt B. artikkel kuus paragrahv üks punkt vii-, lõige üks punkt viis, kompromiss OOO kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel seitse, kompromiss QQQ. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd artikkel kaheksa lõige üks, kompromiss ERR, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, artikkel kaheksa lõige üks A kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd artikkel kaheksa lõige kaks, muudatus kolmsada viisteist proua Teelilt ja Schröterilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, niisiis, regi kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel üheksa lõige üks, kuuskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, peame kontrollima. kuuskümmend üheksa, kontroll. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud artikkel kümme lõige üks kompromiss SSS, kes on poolt? niisiis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel kümme lõige üks uus eh, seitsekümmend raportööril, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks, kes on poolt vastu. enam ei hääleta või, kes on poolt? seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel üksteist lõige kaks, põhiseaduskomisjoni eelarvekontrolli kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kolmteist DDT poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neliteist lõige üks kompromiss UUU, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud artikkel neliteist pärast äh, lõiget üks, uus seitsekümmend kolm raportööril, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, äh, kompromiss www, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, jaotis kaks, seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neliteist, uus kompromiss kaksik V, kaksik V, kaksik V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss XXX, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss YYY, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel viisteist, lõige üks punkt B, kompromiss ZZZ, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel viisteist, lõige üks pärast punkti B, kompromiss CCCCC, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel viisteist lõige üks punkt C, kompromiss AAAA, kes on poolt, vas-, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viisteist punkt üks kompromiss BBBBB, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. artikkel viisteist, vabandust, kuusteist lõige kaks punkt, komisjoni originaalne tekst, kes on poolt niisiis äh, artikkel kuusteist lõige kaks punkt B, komisjoni esialgne tekst, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel kuusteist lõige kaks punkt C kompromiss neli E-d, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud artikkel kuusteist lõige kaks punkt E, kompromiss neli D-d, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud artikkel kuusteist äh, lõige kolm kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kas soovite kontrollida? hästi, kontrollime muudatust kaheksakümmend neli hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud. artikkel kuusteist lõige neli, kompromiss neli F-i, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud artikkel niisiis, nüüd hääletame. Äh, niisiis, seitseteist me ei pea hääletama äh, pärast artiklit üheksateist me peame hääletama äh, kompromissi neli jotti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend lõige üks punkt A, kompromiss neli K-d, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend äh, äh, lõige üks punkt B, kompromiss neli L-i, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend üks punkt B uus kompromiss neli N-i, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, artikkel kakskümmend uus punkt, kompromiss neli M-i, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel kakskümmend, uus punkt, muudatus kolmsada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd artikkel kakskümmend üks, lõige kaks, sissejuhatav osa, muudatus üheksakümmend neli. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend üks, lõige kaks punkt B, komisjoni esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend üks, lõige kaks punkt C hääletame kompromissi neli O-d, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend üks, lõige kaks, uus muudatus üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, er-, vastu võetud artikkel kakskümmend üks A, uus kompromiss neli B-d. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend kaks, lõige üks punkt üks, sissejuhatav osa, kompromiss neli D-d. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend kaks, lõige üks punkt üks punkt A, kompromiss neli Q-d, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend kaks, lõige üks punkt, üks punkt A uus, kompromiss neli R-i, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend kaks, lõige üks, pärast punkti kaks, uus punkt kolmsada kuuskümmend viis härra Pulaanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kakskümmend kaks lõige üks punkt kaks A kompromiss neli S-i, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend kaks lõige üks punkt kolm. see langeb ära ja artikkel kakskümmend kaks lõige üks üks uus kompromiss O. kes on poolt, kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend kaks lõige üks A, kompromiss neli U-d, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend kolm lõige üks sissejuhatav osa, komisjoni esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel kakskümmend kolm lõige üks punkt A kompromiss neli V-d. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend kolm lõige üks punkt B, hääletame komisjoni esialgset teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend kolm lõi-, pärast punkti üks A kompromiss neli kaksik V-d, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend kolm lõige kaks, kompromiss neli X-i, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend kolm lõige kolm, kompromiss neli Y-it, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend neli, kompromiss neli Z-i, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis meie nüüd artikkel kakskümmend viis, lõige üks ja nüüd on meil juba kompromiss viis A-d. kes on poolt, vastu, erapooletud? vastu võetud artikkel kakskümmend viis lõige üks A uus kompromiss viis B-d. kes on poolt, vastu, erapooletud? vastu võetud artikkel kakskümmend viis pärast lõiget üks kompromiss viis C-d, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud artikkel kakskümmend viis, lõige kaks, kompro-, kompromiss neli, viis D-d, kes on poolt? aa, see on juba kaetud, see on juba vastu võetud. niisiis hääletame artiklit kakskümmend viis, lõige kolm, eelarvekomisjoni kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis, lõige neli on samuti juba kaetud. niisiis läheme artikkel kakskümmend kuus, lõige üks, kompromiss viis G-d, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend kuus, lõige kaks, viis H-d, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. artikkel kakskümmend viis, raportööri muudatusettepanek see on kohe pärast seda plokki. Äh, sada viiskümmend viis, kes on selle poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, nüüd on meil siin asjad, mis on kaetud. ja põhjenduspunktid juba ning põhjenduspunktide osas põhjendus punkt kolm, kompromiss C, mille on esitanud äh, viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt neli, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, mis tuleb äh, sisse uue põhjenduspunktina, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, regi kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt neli, muudatus sada kolmkümmend kuus proua Zimmerilt, härra Hendelilt ja härra Liia Rikilt koos suulise muudatusega. kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole niisiis hääletame muudatus sada kolmkümmend kuus koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjendust neli sada kolmkümmend seitse raportöörilt ja proua Regnerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt neli, naiskomisjon kaks, kes on poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga peaaegu mitte keegi jälle, kes on poolt? FEM kaks, kes on poolt? kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt viis, kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, põhjenduspunkt viis, äh, ITRE kolm. raportöör on vastu, aga kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. niisiis, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu ja üks erapooletu. Teil oli õigus, see on vastu võetud. pärast põhjenduspunkti viis eelarvekontrolli kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast põhjenduspunkti viis eelarvekontrolli kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kuus, kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjendus punkt seitse, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt kaheksa, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kaheksa, Naisõiguste komisjoni viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, regi viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt üheksa, kompromiss J, kes on poolt? vabandust, seda ei ole vaja hääletada. põhjenduspunkt kümme, kompromiss K, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üksteist, kompromiss L, kes on poolt? vastu, erapooletud, põhjenduspunkt kaksteist, sada viiskümmend seitse, kuue fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaksteist, kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. põhjenduspunkt kaksteist, kümme raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, me peame kontrollima. niisiis, muudatus kümme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuusteist pool, seitseteist poolt, kakskümmend kolm vastu, erapooletuid ei ole. see on tagasi lükatud. nüüd muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt neliteist, muudatus N, kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunkt viisteist põhjenduspunkt viisteist, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kuusteist, kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist, kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti seitseteist, proua Sõrteri muudatus sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt seitseteist Äh, muudatus äh, sada seitsekümmend üheksa kahes osas. esimene osa ilma sõnadeta nagu tööhõive, toetused ja kindlustusmaksed, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis sada seitsekümmend üheksa, esimene osa kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Äh, kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu. esimene osa on vastu võetud, kes on nüüd teise osa poolt? vastu, erapooletud. teine osa on tagasi lükatud nüüd hääletame pärast põhjendust seitseteist muudatus sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt kaheksateist, kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksik V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti kaheksateist uus põhjenduspunkt, mille tutvust kompromissiga V, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast põhjenduspunkti kaheksateist, muudatus sada kaheksakümmend neli, proua Teli ja Schröter, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud pärast põhjenduspunkti kaheksateist, seda ei ole enam vaja hääletada. põhjenduspunkt üheksateist, kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti üheksateist muudatus kakskümmend raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti üheksateist muudatus sada kaheksakümmend seitse härra Ramon Tremosalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu. see on vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt kakskümmend on keeleline muudatus, seda ei hääleta, pärast põhjenduspunkti kakskümmend muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend üks, hääletame komisjoni esialgset teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd pärast põhjenduspunkti kakskümmend kaks, seitse eelarvekomisjonilt, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis, äh, eelarvekomisjonis seitse, hääletus on alanud. kas kõik on saanud hääletada, hääletus on siis lõppenud kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, see on tagasi lükatud. pärast põhjenduspunkti kakskümmend kolm kompromiss Y. selle me juba oleme hääletanud plokis kolm. ja nüüd äh, oleme lõpetanud sellega nüüd õigusloome resolutsiooni osas proua Steinrück. kui ma õigesti aru sain, siis muudatusettepanekud üheksakümmend seitse ei hääletatud läbi mm.. muudatus üheksakümmend seitse langeb ära, kui kolmsada viiskümmend seitse võetakse vastu ja kolmsada viiskümmend seitse oli kaetud kompromissiga neli O-d, nii et, et see on hääletatud. väga hästi. niisiis, pärast äh, äh, lõiget üks A eelarvekomisjoni üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja pärast äh, lõiget üks äh, eelarvekomisjoni kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas te ei taha elektrooniliselt hääletada või? niisiis, nüüd on kõik hääletanud. ja üsna üllataval kombel kolmkümmend kuus poolthäält, kolm vastuhäält ja üks erapooletu. niisiis õnnitlused raportöörile. Pour ce brillant succès selle suurepärase saavutuse eest. soovisin teile lihtsalt öelda ka seda, et algteksti, komisjoni algtekstist jäi järgi kuus väikest äh, juppi. ma ei tea, kas Euroopa Komisjonil on saalis esindatud, kuid äh, nende kuue jupi seas on äh, enamus seotud teksti sissejuhatava osaga. see näitab äh, kui suur töö on läbirääkijatel ees. ja kui rasked need läbirääkimised tulevad nõukoguga no,. me lükkasime tagasi kõigest viis ja pool muudatusettepanekut. ma arvan, et me võime mitte ainult raportööri õnnitleda, ma sooviksin ka sekretäriaadi äh, töötajaid, kes on väga palju tööd teinud selle hääletuse ettevalmistamiseks. mille osas ei olnud ühtegi viga. ma muidugi loomulikult tänan ka äh, Vaari raportööre. ning nüüd lähme erakorralise menetluse juurde ma pean teile midagi ette lugema. seoses selle hääletusega otsustame me alustada läbirääkimise nõukoguga vastavalt artiklile seitsekümmend lõike kakskümmend üks Euroopa Parlamendi kodukorrast. ning ma teen teile ettepaneku, kui te sellega nõus olete, et vastavalt Eh, sellele tekstile, mis meie tööd juhatab, läbirääkimismeeskond, eh, läbirääkijate meeskond pakutakse välja parlamendi poolt, et selles osaleksid raportöör ja variraportöörid. ehk siis mina, proua Steinrück, härra Boulon, proua Harkin, proua Schröter ja proua Karima äh, või proua Karima Talli, mitte mõlemad. Gabriel, Gabriel Zimmer ning Andrea McIntyre ning mandaat läbirääkimiste pidamiseks, alusläbirääkimiste pidamiseks on äh, raport, mille praegu vastu võtsime ning esimesed kolmepoolsed läbirääkimised nõukogu ja komisjoniga peaks toimuma kell kümnendal juulil Äh, sellel aastal ning see peaks algama kell kaheksateist kolmkümmend. ning me loomulikult äh, anname teile aru läbirääkimiste toimumise kohta. Äh, päevakorrapunktid kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm lükati edasi, nüüd me lähme päevakorrapunkti kakskümmend neli juurde. seega hääletame proua Jootova arvamust naiste õiguste komisjonile naiste töötingimuste kohta teenindussektoris. mulle on öeldud, et hääletusnimekirjas, mis teile laiali jaotati, on võib-olla kaks muudatust vaja sisse viia. suuline muudatusettepanek, muudatusettepanek üksteist e, ja muudatusettepanek kakskümmend seitse ja muudatusettepanek kaksteist võeti tagasi. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast seda muudatusettepanek kümme, mille esitas proua Suiber, härra Lüüerik kahes osas. esimene osa ilma esimene osa Calls on the Commission kuni Äh, kuni sõnadeni works such shifts, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist proua Klivetilt kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, see langeb ära, vabandust. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga, mille esitas Rahvapartei, mis eh, peab asendama calls on, calls on sõnaga encourage. kes on selle vastu, selle suulise muudatusettepaneku vastu, keegi pole, niisiis muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõike kuus, muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kuusteist vastu, üks erapooletud, vastu võetud. ma tegin vea. peab hääletama ka vestlussaalis niisiis, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viga parandatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kõik ülejäänud plokis kõik, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning hääletame elektrooniliselt kogu arvamust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kaks vastu, kaks erapooletut. nii et täname raportööri Alors, nous revenons au point que... nii, räägi, lähme nüüd nende punktide juurde, mida meil ei arutanud. see on siis punkt kaheksateist meie päevakorrast. qui nous conduit à donner la parole à ning seega anname sõna proua Veronika Lope Fontanile. ja me arutame see on siis arv, puudutab arvamust kalanduskomisjonile Euroopa Merenduse Kalandusfondi kohta. proua raportöör, teil on sõna saate meile esitada eh, muudatusettepanekuid. suur tänu teile. kõigepealt eh, sooviksin rääkida sellest, mis siin aruteluks tuleb, kui eh, reformitakse integreeritud merenduspoliitikat soovid, ehm, soovitaksime reformida meie ühtset merenduspoliitikat, integreeritud merenduspoliitikat. see võt-, periood puudutab kahe tuhande neljateistkümnendat, kahekümnendat aastat ning eesmärgiks kahe tu-, on täita kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke kolme initsiatiivi abil. kõigepealt e-, efektiivne ressursside kasutamine, teiseks e-, liit innovatsiooni nimel, ning kolmandaks uute äh, kvalifikatsioonimäärade ja tööhõive saavutamine. meie meelest peab kaasama selliseid aspekte, mis äh, aitaks tõsta tööhõivet, äh, kvaliteetset tööd, võidelda vaesuse ja sotsiaalse hüljatuse vastu ning garanteerida majanduslik ja sotsiaalne territoriaalne areng. selleks tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata väikepüüdjatele. tuleb efektiivselt toetada väikepüüdjaid, sest see loob rohkem töökohti ning see on vähem kahjulik merekeskkondale ning tõstab sotsiaalset ja territoriaalset ühtsust. samuti tuleb vähendada eh, eh, Ähm, kogukondi, kes elavad äh, jätkusuutlikust kalapüügist ja jätkusuutlikku kalapüüki tuleb toetada, samuti tuleb mitmekesistada muid äh, merendusvaldkonda puudutavaid sektoreid, peab mõtlema ka selle peale, äh, et mõningatel aastaaegadel ei saa kala, kalurid merele minna püüdma, nendele peab muu alternatiivse tegel-, tegevuse leidma äh, siin tuleb mõelda kalurite peale, nende perekondade peale, eriti nende naiste peale, kes töötavad pere, kes töötavad kodudes. teine oluline küsimus meie meelest on rõhutada, kui oluline on tervishoid kodus. samuti tuleb laiendada sotsiaalset dialoogi, see on samuti oluline punkt pärast kalurite tervishoiu sotsiaalseid küsimusi tuleb põhjendada ka sotsiaalset dialoogi, kaasates kõiki sektoreid, keda see määrus puudutab. samuti tuleb kaasata väikepüüdjaid, keda tavaliselt arvesse ei võeta ning äh, kelle arvamust tuleb rohkem arvesse võtta. ning lõpetuseks äh, tundub oluline ka, äh, kaasata ka sotsiaalse kaasatuse küsimuses, et lahendada sotsiaalseid probleeme. see oleks siis väga lühidalt need äh, punktid, mille me võtame aluseks muudatusettepanekute esitamiseks sellele määrusele. suur tänu, härra Serkas. ma räägin väga lühidalt enda ja härra Kristjanseni nimel, kes on meie variraportöör, kuulasime väga hea meelega proua, proua Loobe Fontanier raportit, oleme täiesti nõus sellega, mida ta ütles ning ainus äh, aspekt, mida sooviksin mainida, oleme sotsialistidena muretud, mures selle pärast, et, äh, et põlvkondade vahetus äh, kalandussektoris jätab kõvasti soovida on eh, suured eh, probleemid selle tõttu, et see sektor aina kahaneb, sest noored ei eh, jätka oma isade tööd. peaksime soodustama nende, nende ühinemist nende vanemate poolt tehtud töövaldkonnaga ning loodetavasti Rahvapartei töötab meid, muidu oleme väga rahul raportiga ja toetame teid igal juhul. Thank you, madam president uh,. Just... aitäh äh,. tahaksin lisada kahte asja uh, selles tekstis räägiti kalurite toetamisest, nad tegelikult toetavad ennast ise. Äh, äh, läbi aegade on äh, kalurid kala püüdnud, kalad koju toonud ja need kalurite kogukonnad, kui te vaatate Euroopa kaarti, siis need on jah, suhteliselt väikesed kogukonnad, on siiski ka suuri kalasadamaid, aga enamus siiski on väikesed ja inimesed äh, sõltuvad kalapüügist, see omakorda tekitab äh, turismi. nii et, et äh, tegelikult nendes kogukondades kõik sõltub kalapüügist ning nad vajavad korralikku toetust seadusandja seisukohast ja siit tuleme eilse dokumendi algusesse tagasi. see algatus kõneleb ühise kalapoliitika toetamisest, aga see ühine poliitika on ju katastroof sellest ajast, kui ta tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal kasutusele võeti. kalavarud on äh, katastroofiliselt vähenenud, äh, nii et, et, et teatud piirkondades ei olegi enam äh, üldse kalu järele jäänud ja see on kõik tingitud ühtsest kalanduspoliitikast, kus kala heidetakse merre tagasi, tihti tihtipeale ka äh, sur-, surnud kalu ja seda kõike selle tobeda kvootide süsteemi pärast me peame minema tagasi selle juurde, mis kalapüük alati oli, äh, nimelt kalapüük oma äh, territoriaalvetes, kus sajandeid kalurid on siis hoolitsenud kalavarude, varude eest, suhtunud nendesse jätkusuutlikult ja on oma oskusi põlvest põlve edasi pärandanud. Te võib-olla ei soovi ajaloolist konteksti või Suurbritannia konteksti. juhin teie tähelepanu kahele praegusele liikmesriigile, mis väga palju, kahele Euroopa riigile, mis sõltuvad kalapüügist, Norra ja Island, kumbki neist ei ole Euroopa Liidus ja seetõttu nad ei kohalda ühtset kalanduspoliitikat, neil on oma reeglid ning sealsed kalurite kogukonnad ja kalavarud on väga heal järjel. Äh, selle aasta alguses Norra teatas, et äh, kalavarude hulk kasvas ja kudemine, äh, kudemisperioodil olid asjad väga head ning väga paljud liigid kudesid suuremal hulgal kui kunagi varem. kui vaadata Islandit, siis ka seal on kala merre tagasiheitmine keelatud Ühendkuningriikides praegu Äh, püütakse väga väikeseid kalu ja need visatakse tagasi ja, ja need kalad, mida meie praegu üldse püüame, tulevad Islandilt, nii et, et nemad on suutnud oma kalavarusid kaitsta, kuna nemad on väljaspool Euroopa Liitu ja meie peame samuti lahti saama ühtsest kalanduspoliitikas ja surnud kalade merre tagasiheitmisest. ja seetõttu olen kogu südames selle raporti vastu. proua Lambert aitäh! paljud meist siin äh, tunnevad muret ühtse kalanduspoliitika ja kalade merre tagasiheitmise pärast, aga me teame, et tegemist on globaalse probleemiga ja muutused meie vetes toimuvad ka kliimamuutuste tõttu. on terve äh, rida probleeme, mis tabavad väikseid äh, rannikukülasid nagu raportöör juba oma sõnavõtu alguses ütles. nii et, et ma arvan, et kui vaadata, mida me saame ette võtta kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, siis on vaja toetada neid kogukondi ning ma arvan, et meie selle arvamuse suund on väga hea ning kui Äh, vaadata, mida proua Lope Fontanier ütles, ta kõneles siin mitmekesistamisest, oskustest ja ka põlvkondadevaheline probleem, millele viitas härra Serkas, nii et, et need on äh, ka väga olulised asjad, nii et, et ma arvan, et see arvamus äh, läheb õiges suunas ja me toetame seda. suur aitäh, rohkem kolleege pole selle teema vastu huvi tundnud. ja nüüd annan komisjoni nimel Äh, sõna proua Takunile. Yes, good morning um.... tere. Äh, mina olen Maare peadirektoraadist tahaksin öelda, et meil ei ole mingeid erilisi märkusi selle arvamuse kohta. tahaksin lihtsalt ühte asja selgitada, et selles ettepanekus väga palju rõhutatakse just nimelt toetust kalurikogukondadele, sellele on pühendatud terve peatükk ning kogu selle ettepaneku koostamise faasis ja nüüd, kus käivad läbirääkimised oleme me rõhutanud, kuivõrd on oluline see jätkusuutliku arengu peatükk, kohalike kogukondade jätkusuutliku arengu peatükk. ja tahaksin selgitada ka veel seda, et see fond on vaid üks võimalikest meetmetest ja liikmesriigid ise vaat-, saavad ju ka otsustada, milliseid meetmeid tuleks kasutada, kuhu rõhk asetada niisiis me loodame väga, et liikmesriikide otsus äh, just selles suunas läheb äh, ning äh, komisjon osaleb ka selle arvamuse vastuvõtmises, nii et, et me lood-, tahtsime teid lihtsalt teavitada sellest, et me jätkame nendele aspektidele rõhu asetamist, sest komisjon oma ettepanekus ka leidis, et see on kõige olulisem peatükk ning on see ettepanek võtnud äh, uue suuna võrreldes möödunud äh, finantsraamistikuga. me oleme äh, jätnud kõrvale kõik need meetmed, mida on peetud halvaks, meetmed, mis on seotud laevastikuga, näiteks mootorite asendamine ja nõnda edasi nii et, et me loodame, et nende väga kulukate otsetoetuste meetmete kõrvaldamine võimaldab liikmesriikidel keskenduda jätkusuutlikule arengule kalapüügi vallas, aitäh! Äh, kommentaarid ilma mikrofonita. D'accord, merci madame la présidente. Rapidement pour euh, remercier. suur tänu ma tänan kõiki sõnavõtjaid, me teeme kindlasti ko-, tublist koostööd ja võtan arvesse, mida te ütlesite, kõik kindlasti on oluline kõik see, mis puudutab noori ja ma arvan, et variraportööridega on meil võimalik äh, ära teha hea töö ja ma tänan teid teie sõbraliku suhtumise eest. suur tänu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes juuli kell kaksteist ja me arutame seda septembris. ja hääletame oktoobris. et äh, kalanduskomisjon peaks, saaks selle kahekümne kaheksandal novembril vastu võtta. täiskogusse jõuab see jaanuaris tegelikult äh, on äh, äh, rütm selles osas väga oluline. Mm, tahaksin paluda, et saata, saadaksite sõnumi kõigile oma liikmetele, et kell üksteist kolmkümmend, kui siia tuleb rahvusvahelise tööorganisatsiooni esimees äh, oma esimesel kohtumisel Euroopa par-, Euroopa Parlamendiga, et äh, meie liikmeid oleks siin võimalikult palju. ma arvan, et see on väga tähtis, võttes arvesse, et milliseid suhteid me nendega soovime, mis, äh, sest see organisatsioon on meie jaoks ju äärmiselt oluline. nüüd oleme kaheksateistkümnenda päevakorrapunktiga lõpetanud ja nüüd lähme päevakorrapunkti üheksateist juurde ja äh, raportöör on äh, Danuta Jezlovetska ja tegu on algatusraportiga, mis puudutab kokkulepet sotsiaalinvesteeringute kohta vastusena kriisile. ta on saanud sada viiskümmend neli muudatusettepanekut, teil on sõna Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, na wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin teid äh, tänada nende saja viiekümne nelja muudatusettepaneku eest, mis te olete minu äh, dokumenti esitanud, te olete olnud tõesti väga aktiivsed ja teie osalus näitab, kuivõrd huvitava teemaga on äh, tegemist. praegune vähene saadikute arv ruumis küll äh, selle dokumendi tähtsust ei äh, kajasta, aga võib-olla see aeg, mil me seda käsitleme, mängib siin oma rolli. minu jaoks on kõige olulisem rakendamine ja ma arvan, et kõik selle komisjoni liikmed peaksid tundma vastutust selle eest, mida siia dokumenti kaasatakse, ma olen üritanud välja töötada kompromissmuudatusettepanekuid, mis kaasavad enamik häid ideid, mida kolleegid on esitanud ja tahaksin kommenteerida mõningaid muudatusettepanekuid. suur osa välja pakutud äh, muudatusettepanekutest on minu jaoks vastuvõetavad, aga ma ei saa olla nõus nendega, mis tahavad äh, ära kustutada mõned olulised ideed, nagu näiteks sada nelikümmend viis või muudatusettepanekud, mis äh, ei ole nõus ettevaatuspõhimõttega nagu kolmteist ja viisteist, need puudutavad äh, vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. ma olen täiesti nõus sellega, et äh, kriisi tõttu on sotsiaalne tõrjutus ja vaesus äh, kasvanud, aga me peaksime sellele reageerima tööturu kaudu. oluline on aktiviseerida oma kodanikke ja traditsioonilised meetmed tööturul ei ole piisavad ja tihtipeale toovad kaasa hoopis vaesuse kasvu ja kõik muudatusettepanekud, mis tahavad äh, tõsta tööhõive määra, äh, tööturu kvaliteeti, kõik, mis räägivad äh, kodanike aktiviseerimisest, kõik, mis räägivad inimeste julgustamisest töökohtade otsimisel, kõik, mis räägivad VKE-dest, kõik need muudatusettepanekud saavad minu täieliku toetuse kui ma muudatusettepanekuid läbi vaatasin, siis ma sain aru, et mitte kõik kolleegid ei tõlgendanud äh, korralikult äh, peatüki neli. praegusel hetkel traditsioonilisest heaoluriigi mudelist enam ei piisa. me peaksime rääkima aktiviseerivast heaoluriigist või aktiveerivast heaoluriigist. me peaksime andma inimestele äh, vahendid, mille abil nad saavad kohaneda kiiresti muutuvate tingimustega tööturul. ma loodan, et kolleegid äh, toetavad mind selles konkreetses küsimuses. ja siis veel mõned ettepanekud, äh, mis puudutavad muudatusettepanekuid, mis ma võtan kompromissi seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist ja muudatusettepanekus number üksteist. Äh, seal ma ei ole päris kindel kas meil ei teki mitte siin pädevuse konflikti kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitse, kaheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kolmkümmend neli, viiskümmend, kuuskümmend seitse, kaheksakümmend üheksa, kolmkümmend, kolmkümmend üks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis ja tagasi kolmekümne kolme juurde ma ei ole päris kindel, kas me peame investeerima ainult haridusse. kas see on tõesti see ainus tee imeravim, mis ravib kõik äh, tööturu puudused, aga mis puudutab äh, töö, selle ettepaneku sisu, siis kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa samuti lähevad kompromissi. ja mis puudutab kolmekümmend kaheksat, siis on väga oluline võidelda musta turu vastu tänan äh, kolleeg Popakist juht, juhtimas minu tähelepanu sellele aspektile ja mis puudutab neljakümmet viit, siis ma olen väga rahul sellega, et kolleeg juhtis mu tähelepanu VKE-dele, ta ütleb, et me ei toeta piisavalt VKE-de potentsiaali nelikümmend neli, nelikümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, need on ka kompromissis ja mis puudutab muudatusettepanekut number kuuskümmend, proua Ossajalt, siis ta pakub äh, välja, et me peaksime hindama liikmesriike kriitiliselt lähtuvalt äh, sotsiaalinvesteeringutest, aga ma arvan, et kui me oleme kriitilised, siis me ei paranda olukorda, tuleb vaadata, kuidas poliitikaid rakendatakse. kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm on ka kompromissis, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, seitsekümmend samuti. mis puudutab seitsekümmend kahte, siis tahaksin äh, selle muudatusettepaneku autorilt äh, mõningaid selgitusi, siin öeldakse, et me peame tagama väärika sissetuleku puuduses kannatavatele inimestele, seitsekümmend kolm, neli, viiskümmend kuus äh, samuti kompromissis, seitsekümmend seitse. siin ma usun, et me ei peaks rääkima mitte ainult jätkusuutlikest uutest töökohtadest meil on väga palju ebastabiilseid äh, töökohti praegusel hetkel, mis tuleks ka kaasata. kaheksakümmend üks, kolm, kaks, kolm, neli, viis, üheksakümmend üks, kuus ka ja mis puudutab üheksakümmend ühte, siis ma tahaksin ka mõningaid äh, selgitusi selle kohta, et mida mõeldakse siin äh, teatavate tingimuste all. ja üheksakümmend kolm, siis äh, sellele pööran erilist tähelepanu. ma arvan, et äh, präänik on ikkagi parem kui piits. üheksakümmend kaheksa, seal pakutakse ka ettevaatusmeetmeid, olen nõus sada, sada üks, sada kolm, sada kuus, sada üheksa, sada kümme, sada üksteist, samuti sada seitse. ma arvan, et töötus tuleks asendada sõnaga tööhõive. ma arvan, et me peaksime olema positiivsed ja rääkima sellest, mida me tahame teha ja mida me tahame saavutada, mitte mille vastu me tahame võidelda kui me loome uusi töökohti, siis loomulikult äh, tööpuudus langeb ja ma arvan, et see on positiivsem. sada kolmteist härra Pahelt, siis tahaksin natukene selgitusi selle kohta, et mida ta mõtleb äh, sellele, kui ta räägib äh, madala kvalifikatsiooniga töötajatest sada kaheksateist, sada üheksateist on kompromissis sees aga sada kaheksateist, seal tuleks proua Könsil täpsustada natukene, mida ta mõtleb kohase atmosfääri loomisega koolides, ta ilmselt mõtleb teatud projekte, mis valmistavad noori inimesi ette tööturule. sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli samuti aga sada kakskümmend neli, seal ma tahaksin ka mõningaid selgitusi, sest öeldakse, et äh, sotsiaalinvesteeringud tuleks suunata ka eakate hooldekodudesse, sellest ma ei saa aru, sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend, sada kolmkümmend, sada kolmkümmend üks, äh, sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend kuus kompromissi ja mis puudutab sada kolmekümmet nelja, siis jällegi tahaksin selgitust, sellepärast et siin on kirjutatud, et ka eakaid inimesi tuleks julgustada töötama kohaste vahendite abil ja mida siin mõeldakse. sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend, sada nelikümmend kolm kompromissi, sada nelikümmend viis, kuus, seitse ka. edasi sada nelikümmend kuus, sada nelikümmend üheksa, need muudatusettepanekud meeldivad mulle väga, sellepärast et äh, see laiendab äh, originaaldokumendis välja pakutud ja siin muudatusettepaneku autor räägib konkreetsetest meetmetest investeerimispaketis. sada viiskümmend kolm, selle osas ma ei ole päris äh, veendunud kas globaliseerumisfondi tuleks kasutada investeeringute, sotsiaalinvesteeringute allikana? nii et veel kord äh, suur tänu kõikidele kolleegidele muudatusettepanekute eest, te olete täiendanud minu tööd ja arvestades äh, seda, et meil on tegemist äh, arvamusega, ei saanud ma kõiki ideid ka üle võtta töötan igal juhul välja sel nädalal kompromissmuudatusettepanekud ja saadan need kõikidele variraportööridele ja kolleegidele, kes on asjast huvitatud, saada, soovin koostada dokumendi, mis äh, on teile kõikidele vastuvõetav, mida te toetate ka oma liikmesriikides, suur tänu. härra Papadopol-, vabandust, proua Papandopoulos, aga enne kui ma annan talle sõna, tahaksin saali lõpus tervitada Viroodi regionaalse nõukogu liikmeid, tegemist on ühe Aquitania regiooniga ja nad on siin külas Brüsselis, et vaadata, kuidas meie töötame tulevaste finantsprogrammidega. niisiis, tere tulemast. ma äh, loodan, et saate siia jääda kauemaks, sellepärast et kuskil kümne, kahekümne minuti pärast tuleb meie juurde ka ILO uus peasekretär niisiis, proua Papadopoulou. Thank you very much, uh, chair. suur tänu, esimees. ma tahaksin äh, sotsiaaldemokraatide nimel õnnitleda raportööri hästi koostatud äh, raporti eest. osad Rahvapartei saadikud, eriti raportöör, kes on pärit Poolast, saavad aru, et kasinusmeetmed ei ole ainsaks lahenduseks praegusele majanduskriisile ja niimoodi me ei saa Euroopat äh, nii-öelda rööbastele tagasi. sest hetk tagasi ma kuulsin, et äh, pooled meie muudatusettepanekutest me esitasime kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut ning et pooled lähevad kompromissmuudatusettepanekutesse. loomulikult võime ka muud äh, läbi arutada, sellepärast et äh, kui meie muudatusettepanekuid äh, arvesse võetaks, siis oleks äh, raport täielikum. oma muudatusettepanekutes me toonitame, et majanduskriisil on pikaajaline mõju riigieelarvetele, tööpuudusele, majanduskasvule, sotsiaalinvesteeringutele Euroopas. muudatusettepanekud number, umbes kolmteist me mainime seda ja ütleme, et äh, säästumeetmed on negatiivselt äh, mõjunud majanduskasvule ja tööhõivele Euroopa Liidus, me peame minema kaugemale fiskaaldistsipliinist, et äh, tagada majanduskasvu ja sotsiaalseid arenguid. me toonitame, et eelarve konsolideerimist tuleb kombineerida äh, põhjaliku investeerimisstrateegiaga, meil tuleb edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja väärikat äh, tööhõivet. liikmesriigid äh, ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad tegema loomulikult äh, kõik selleks, et saavutada ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid. meie arvates ei ole liikmesriigid siiani selle strateegia eesmärkidele piisavalt tähelepanu pööranud. tuleb arvestada sellele, et töötuse määr on tõusnud nüüd äh, kümnele protsendile aastal kaks tuhat kaksteist, veel paar aastat tagasi oli see seitse koma üks protsenti ja esinevad suured erinevused äh, Lõuna- ja Põhja-Euroopa vahel kaheksateist miljonit eurooplast äh, on silmitsi vaesusriskiga, see puudutab ka väga paljusid äh, noori inimesi ja väga paljud lapsed on sunnitud elama kodutute äh, varjupaikades. meil tuleb kõike seda arvestada, pöörates tähelepanu sotsiaalhõive küsimustele, nii et äh, heaoluriik äh, on tõesti praegu ohustatud, see oht on kasvanud äh, kriisi ajal, kulud on kasvanud, riigieelarvete tulud on vähenenud, nii et meil tuleb lisaks säästmisele tõsta tööjõu oskusteavet äh, ja tuleb panustada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia saavutamisele. oluline on moderniseerida majanduslikku, sotsiaalset ja rahandussüsteemi, äh, panustada teadmistepõhile selle majandusele loomulikult tuleb stimuleerida ka jätkusuutlikku majanduskasvu ja me toonitame ka oma muudatusettepanekutes, et meil tuleb äh, välja pakkuda kutseõppesüsteeme välja koostöös erasektoriga ning leida tasakaal äh, turvalisuse ja paindlikkuse vahel tööturul. loomulikult äh, tuleb äh, vähendada majandusliku sõltuvuse määra tööturul ja pöörata tähelepanu eakate probleemidele, need on siis ettepanekud minu fraktsiooni poolt ja jääme ära ootama kokkusaamist järgnevatel nädalatel, et siis läbi rääkida koos teiste variraportööridega kompromisside osas ja et siis rikastada koos seda raportit, aitäh! proua Lambert. Thank you, Madam President um,. Uh... suur tänu, esimees. ma olen variraportöör proua Turunen ei saanud täna siin olla ja tulen tagasi kommentaaride juurde. mida te ütlesite muudatusettepanekute kohta, näiteks sada seitse, positiivne sõnastus, tööhõive tööpuuduse asemel suur tänu, et te suhtusite positiivselt muudatusettepanekusse sada nelikümmend kuus, te panusite selgitust mõningate muudatusettepanekute kohta, mis me oleme esitanud. näiteks seitsekümmend kaks, mis puudutab äh, sotsiaalkaitset, äh, aga Emilia räägib teile sellest täpsemalt ja mis puudutab lõiget neli, siis äh, meile ka tundus, et see oleks natukene konkreetsem kindlasti tuleb panustada positiivsele aktiveerimisele, nagu te ütlesite, põhimõtteliselt oleme aga nõus äh, teie poolt valitud äh, suunaga ja jääme ära ootama koostööd teiega kompromisside osas, aitäh! Äh, rohkem sõnasoovijaid ei ole, niisiis annan sõna raportöörile proua Jaslovetskale. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję za te uwagi, dziękuję za mm, podzielenie się. Suur tänu teile teie kommentaaride eest, suur tänu selle eest, et te jagasite oma mõtteid minuga ning kinnitan e, ma ei kuulnud eriti palju e, Poola delegatsioonilt, aga kuid üldiselt kõik teised delegatsioonid tunduvad, et võtavad, mõtlevad umbes samamoodi kui mina meie jaoks äh, on mõtteviisi oluline äh, muutmine tähtis, see paradigma muutmine. seda mainin ka oma dokumendis. peaksime muutuma aktiivsemaks, me pole piisavalt rikkad selleks, et investeerida neisse, kes äh, ei suuda hästi toimida tööturul ja kes elavad endiselt vaesuses me peaksime ameeriklastelt mõnes valdkonnas eeskuju võtma, peame tegema äh, inimesed vastutavad selle eest, kuidas nende lapsed elavad, kui hästi nad on haritud, kui hea töökoha nad saavad täiskasvanuna. peame oma kodanikud aktiivsemaks muutma, meil on palju andekaid inimesi, noori inimesi, kes äh, minu suureks kahetsuseks äh, ja meeleheiteks leiavad endale töökohti Ameerika Ühendriikides ja isegi Hiinas. nii et äh, ajude äravool on tõsine, kõige paremad eurooplased lahkuvad, me peame seda olukorda muutma, me peame selle ümber pöörama, peame kodanikud aktiivsemaks muutma, me peame lõpetama selle, et me muudkui osutame abi neile, kes on vaesemad, peame inimesed muutma vastutustundlikumaks ja aktiivsemaks. nii et mul on väga hea meel selle üle, et teie olete minu dokumendi põhiteemadega nõus ja ma arvan, et minu jõupingutust, teie kõigi jõupingutuste abil töötame välja äh, sotsiaalse investeeringu paradigma muutmisse, suur tänu ja ootan äh, meid teie kohtumisele. nii, nüüd ka see tänane punkt on läbi. kümnendal juulil ootame äh, muudatusettepanekuid, mul on hea meel teile teatada. ma nüüd katkestan istungi poole kaheteistkümneni, see võimaldab kõigil koosolek, osalejatel kohale tulla uuesti ja mõtteid vahetada ka e-Raideriga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 niisiis, kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et me jätkame oma tööd ning mul on väga suur au äh, võtta siin arvamuste vahetuseks vastu Kai Raiderit, kes on äh, värskelt ametisse valitud äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni peadirektor ja ma ütlen värk, te valiti siis kahekümne kaheksandal mail ametisse nii et, et võib-olla meie oleme siis nii-öelda esimene äh, koht, kus äh, teil on äh, võimalus mõtteid vahetada. meie jaoks on väga oluline, et meil see mõttevahetus toimuks ja väga paljudel põhjustel. kõigepealt kogu komisjoni nimel tahaksin teid nimetada, tahaksin teid õnnitleda ametisse valimise puhul Äh, ma arvan, et äh, konkurents oli üsna karm, võib-olla te räägite sellest. Äh, kandidaatide arv oli üsna suur ja voorude hulk samuti. ning lõpuks teie karjäär, teie kogemused Äh, nii ametiühingutes kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides äh, võimaldasid teil siis äh, võita. niisiis ma soovin teile oma ametikohal, sellel väga raskel ametikohal edu. meie komisjoni jaoks on suhted teie organisatsiooniga väga olulised. jällegi paljudel põhjustel ning ma loodan, et teie mandaadi ajal äh, me saaksime veelgi rohkem rõhku äh, panna suhetele Euroopa Liidu vahel, Euroopa Parlamendi vahel iseäranis ning äh, ILO vahel ning äh, tahaksin siin peatuda nüüd kolmel asjal kõigepealt need ilukonventsioonid on need alused, Äh, mida paraku kõik liikmesriigid ei ole veel ratifitseerinud ning meie jaoks on see üks murettekitav küsimus, kuna äh, ILO äh, sündis teatud ajaloolistes tingimustes need vaart-, väärtused, mida ilu esindab, on väärtused, mida jagavad kõik, aga asjaolu, et nende konventsioonidega teatud liikmesriikides ei arvestata, Äh, see oleks äh, justkui, äh, et me käitume nagu mingid arenguriigid või peame ennast seadustest kõrgemale seisvaks. meie siin Euroopa Parlamendis arvame hoopis, et me peame olema teistele eeskujuks. ning ma arvan, et parim viis kuidas neid konven-, äh, ole, oleks, äh, selleks, et need konventsioonid kõikjal kehtiksid, oleks parem, kõige parem, kui meie nad kõigepealt ratifitseeriksime. teine äh, asi, mille tahaksin peatuda, on kriis. Te olete osalenud aruteludes ülemaailmse juhtimise teemal me räägime Maailma Kaubandusorganisatsiooni toimimisest ja ka e, e, sellest, kuidas analüüsida seda sotsiaalset šokki, e, mis kriis endaga kaasa on toonud. me teame, et see koostöö, mille te olete algatanud teiste organisatsioonidega, on meie jaoks väga oluline Äh, näiteks Rahvusvahelise Valuutafondiga alustatud koostöö ning äh, meie siin parlamendis enne teie viimast peaassambleed tulime välja algatusega toetada seda tööd, äh, mida te teete, nimelt Äh, kodus, äh, kodus töötajate äh, konventsioon ja ma arvan, et me saame siin luua üsna palju sünergiat, mis oleks vastastikku kasulik. enne kui ma annan teile sõna, tahaksin avaldada tunnustust ka teie eelkäijale, tänu kellele me saime algatada sellise hea koostöö mis ähm, loodetavasti jätkub ja areneb äh, teie ametiajal. meie delegatsioon äh, läheb Genfi äh, ja kavatseme teid seal ka külastada sügisel. niisiis, härra peadirektor, ma enam pikemalt ei räägi ja annaksin nüüd sõna teile nii, ja pärast saate vastata ka saadikute küsimustele. Well um,, <clears throat> good morning uh tere, lugupeetud komisjoni saadikud, äh, aitäh äh, esinaine selle sissejuhatuse eest ning aitäh selle võimaluse eest, mis mulle täna andsite. ma Äh, tahaksin jätkata seda dialoogi, mis toimub Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja parlamendi vahel. see dialoog on viimastel aastatel olnud juba üsna viljakas. ma arvan, et me peaksime ütlema ühiselt äh, sellest, äh, kuidas me saaksime seda dialoogi edasi arendada Äh, seda tingimustes, mis töömaailmas ausalt öelda on tõesti väga keerulised ja problemaatilised. Äh, tegemist on asjaoludega, mis nõuavad meilt kõigilt, et me täiel määral äh, vaatame, kuidas me seda jätkuvat ja süvendatud koostööd ILO ja Euroopa Komisjoni ja teie, Euroopa Parlamendi ja teie komisjoni vahel saame arendada. ja räägiksin nüüd siis, kuidas Genfist asju nähakse, neid asju, millest te just kõnelesite kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et ILO hindab väga seda tugevat ja jätkuvat toetust, mida me teilt oleme saanud äh, näiteks inimväärse töö tegevuskava väljatöötamisel ja selle tegevuskava konkreetseteks meetmeteks äh, rakendamise teel. nii Euroopas kui ka kogu maailmas. härra Sommervee äh, ütles, Äh, äh, juba esines Euroopa Parlamendis, nii et see Euroopa Parlamendi ja ILO vahel on partnerlus. meil on ühised väärtused, ühised eesmärgid ning on täiesti loomulik, et me teeme koostööd nende eesmärkide saavutamisel. nüüd räägiksin mõningatest küsimusi, äh, võib-olla ma ei taha teile hakata antud hetkel andma väga selgeid ja kindlaid vastuseid, aga räägiksin asjadest, mille üle me võib-olla koos peaksime mõtisklema. oma üheksakümneaastase ajaloo jooksul on ILO alati saanud loeta Euroopa riikidele, need on olnud äh, justkui eestvedajateks meie töös, mootoriks. Te teate väga hästi, et äh, ILO pooldab kolmepoolset dialoogi, sotsiaalset dialoogi ning meie ülesanne on hoolitseda selle eest, et majanduskasv äh, leiab väljendust ka sotsiaalse õigluse ja sotsiaalse progressi kujul, see on meie organisatsiooni olemuseks. ning äh, selle üheksakümne aasta jooksul me öö, äh, oleme Ähm, ja ma ei taha siin ajalugu kuritarvitada, on Euroopa just nimelt olnud see piirkond, mis on neid eesmärke ellu rakendanud. Euroopa on seadnud endale ülesanded ning on need ülesanded ka suurel määral ellu rakendanud. Äh, ma räägin siin just sotsiaalsest õiglusest, sotsiaalsest progressist. tänapäeval tänane olukord on meie ajaloos justkui äh, ainulaadne, tavaline asjade käik on justkui vastupidiseks pöördunud. me oleme täna tunnistajaks sellele, et Euroopa on kriisis, Euroopa on kriisi keskmeks, tegemist on loomulikult globaalse kriisiga, aga ükskõik kes, kes on jälginud Los Caboses G kahekümne tippkohtumisel toimuvaid sündu-, sündmusi, on kahtlemata äh, nõus sellega, et maailm vaatab väga palju Euroopa poole, sest et Euroopa on just, on kõige tõsisem, kus äh, lahendused äh, tuleb leida selleks, kuidas kriisist eemalduda ning äh, see on omamoodi paradoks. Need riigid, mis on Euroopast eeskuju ja võtnud ja inspiratsiooni saanud, väga paljud arengumaad, seisavad täna silmitsi võimalustega Äh, kuna nad on olnud äh, dünaamilised majanduse vallas ja nad on äh, saanud seetõttu pühenduda aega sotsiaalsele progressile, mida nad varem ei teinud. kui vaadata näiteks Ladina-Ameerikat, siis seal on enneolematud võimalused täna sotsiaalse progressi, sotsiaalpoliitika vallas edasi liikuda. mitte ainult potentsiaal, vaid seda potentsiaali ka kasutatakse, täpselt samamoodi Aasias. see majanduslik dünamis-, dünaamika Äh, millest me kõik teadlikud oleme, mm, äh, seal ei ole, võib-olla selle raames ei ole piisavalt tähelepanu pööratud sotsiaalsetele elementidele. mina näen äh, mitte ainult võimalusi, vaid ka uusi kalduvusi paljudes riikides eh, eh, tahetakse hakata siis eh, sotsiaalpoliitilisi probleeme lahendama. Hiina näiteks on välja töötanud riikliku poliitika, äh, kuidas töölistele rohkem äh, raha jääks. Nad teevad seda arvestades oma majanduse tasakaalu nihetega, maailma majanduse tasakaalu nihetega, aga see siin Te eh, näete, kuidas töölistel on üha rohkem võimalusi osa saada Hiina jõukusest ja majanduskasvust. Eh, riik, eh, kes praegu, see riik muide plaanib praegu ka uut sotsiaalkaitsesüsteemi sisse viia ja see on ka midagi uut ja see võib-olla üllatab teid, kui ma ütlen, et ka Aafrikas liiguvad asjad paremuse poole Aafrikas on ka viimasel ajal olnud jätkusuutlik majanduskasv ja äh, väga paljud Aafrika riigid pööravad tähelepanu juba ka sotsiaalsele progressile. nii et, et need riigid praegu käivad seda teed, mida Euroopa käis äh, mõnda aega tagasi. samas aga näib, et Euroopa on mõnevõrra vastupidises olukorras, kus äh, aastakümnete pikkused sotsiaalsed edusammud Äh, mis tänu teile on aset saanud, aset leidnud, äh, on nüüd küsimärgi alla seatud või neid on äh, raske alles hoida. nii et, et meil on selline töömaailm, kus normaalne asjade korraldus on omamoodi võõraks muutunud. ma arvan, et sellest reaalsusest on kaks asja, mida järeldada. esiteks Eh, ei ole tegemist maailmaga, kus kõik on pessimistlikud, on paiku, kus on ka optimismi ja Euroopa peab sellega toime tulema ning teiseks, Euroopa, kuhu ta ka järgmisel aastakümnel ei lähe, on oluline tegija, selles ei ole mul mitte mingisugust kahtlust. niisiis, koorem on teie õlgadel ja see on raskem kui kunagi varem mida see tähendab ILO ja Euroopa Liidu jaoks? Äh, esinaine, te valmisid, mainisite juba mõnda punkti, te rääkisite väärtustest, põhiõiguste küsimustest ja teil on täiesti õigus. ILO loomine on seotud äh, selliste põhiõiguste tunnustamisega nagu töö, meil on kaheksa põhikonventsiooni, äh, mille täitmisel Euroopal on üsna head tulemused aga need konventsioonid ei ole veel ülemaailmselt ratifitseeritud äh, ning äh, ILO-l ka tihtipeale ei ole võimalusi seda ülemaailmset ratifitseerimist äh, saavutada. selle üle käivad suured vaidlused, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et et tuginedes oma praegusele süsteemile ILO Äh, siiski mõnda asja suudab saavutada, kuigi äh, on leitud, et me ei ole võib-olla piisavalt karmid. Äh, näiteks ILO ja Euroopa Liidu koostöö on andnud suurepäraseid tulemusi sellise riigi osas nagu Birma või Myanmar. ILO on äh, oma tööd selle riigi osas äh, teinud juba ligemale äh, viisteist aastat ja kuna Euroopa on kasutanud võimalusi, mida ILO e avas läbi teie näiteks väliskaubanduspoliitika, oleme me praegu jõudnud olukorda, kus see riik lubab luua äh, tööliste organisatsioone ja näib, et ta on tõesti huvitatud rahvusvahelise üldsuse rüppe tagasipöördumisest ja üleminekust demokraatiasse, demokraatiale. see on väga suur saavutus, suurepärane saavutus ja väga suureski äh, on see seotud just nimelt sellest, et on äh, võetud üle need põhiõigused, mis on meile kõigile ühised ja mm, ja me oleme kasutanud kõiki võimalusi muudatuste saavutamiseks. ma mainisin seda näidet, sest minu arvates on see äärmiselt oluline. kriisile reageerimine on veel üks valdkond, kus Euroopa ja ILO on äh, väga edukalt tegutsenud. kahe tuhande üheksandal aastal, te mäletate, võttis ILO vastu ülemaailmse töökohtade pakti. tegemist on siis dokumendiga, kuidas, milles on kirjas, kuidas ILO ja tema liikmed äh, liikmete arvates peaks liikmesriigid siis kriisile reageerima kahe tuhande üheksandal aastal, siis kui kriis oli põhiliselt äh, finantskriis, aga hakati aru saama, et see, millega me silmitsi seisame, on ka ülemaailmne sotsiaalne kriis, sellepärast et äh, tööhõive ja majandus hakkas selle finantskriisi mõju tundma tol ajal ma arvan, et ülemaailmne töökohtade pakt äh, omas mõningast soodsat mõju Euroopas ning Euroopa arendas edasi ka neid seisukohti, mis selles paktis oli. Äh, näiteks seda seisukohta, et tööhõive ja tookoht, töökohtade loomine peab olema kriisile reageerimise keskmes, et äh, ei saa sellest kriisist välja ronida töötajate õigusi vähendades ega sotsiaalsest dialoogist loobudes. Need probleemid loomulikult ei ole lahendust leidnud, nende üle arutelud endiselt käivad ning ma näen siin tõuse ja mõõnu nendes aruteludes, mis kahe tuhande kaheksandast aastast on toimunud näib, et juba väga ammu G kakskümmend loodi, aga tegelikult lõi ju selle alles George Bush Junior. nii et, et me kõigepealt äh, otsustasime korda seada finantssüsteemi ja arvasime, et siis on kõik korras. see faas kestis kahe tuhande kaheksandast aastast kahe tuhande üheksanda aasta keskpaigani. ja siis G kahekümne kontekstis näiteks Londoni tippkohtumisel, Pittsburghi tippkohtumisel oktoobris. nii et oktoobris kaks tuhat üheksa, pärast seda, kui ILO võttis vastu ülemaailmse töökohtade pakti, oli ka selge, et G kakskümmend äh, paneb töökohtade loomise äh, kriisist väljapääsemisel kesksele kohale. ja siis toimusid kohtumised Torontos ja Soulis, tulime jälle tagasi võlgade ja rahanduse juurde ja nüüd Mehhiko puhul jällegi on tunne, et äh, me oleme tagasi pöördunud töökohtade ja, ja majanduskasvu juurde. tuleb mõelda kolm-neli aastat ettepoole Äh, kui selline tõusud ja mõõnad, äh, rahandus, töökohad, kui see peegeldab sidusat, äh, usaldusväärset, kohast, sobivat kriisile reageerimise poliitikat, kas, kas ikka on nii? ma arvan, et me peaksime ühiselt võib-olla leidma suurema järjepidevuse ja suurema suutlikkuse mm, näha kriisi erinevaid mõõtmeid ning ka reageeringu erinevaid mõõtmeid. on äh, frustreeriv äh, olla siin äh, omamoodi nagu kellapendel muudkui majanduskasvu ja, ja säästumeetmete vahel, nii et, et me peame leidma need õiged poliitikad, mis ühelt poolt tunnistavad vajadust eelarve konsolideerimise järele ja teiselt poolt ka majanduskasvu ja töökohtade loomise järele ja samal ajal peame tegelema ka sotsiaalsete oludega meie ühiskonnas, mis äh, on juba muutunud üsna dramaatiliseks ja seda me ei saa lubada see on see tegevuskava, mis meie ees seisab, need on need väljakutsed, mis meie ees seisavad. Äh, me ei saa oma pilku neilt pöörata, me peame suunama neile oma ühised jõupingutused ning sõnum, kui, mida tahaksin teie komisjonile täna hommikul edastada, on see, et ILO on vägagi huvitatud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 tahab väga teha koostööd selle komisjoniga ja Euroopa Liiduga, et leida väljapääsu nendest oludest. Te, lugupeetud esinaine, mainisid meie tööd Rahvusvahelist Valuutafondiga. jah, kahe tuhande kümnendal aastal me tõesti alustasime koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga. meil toimus ajaloolise tähtsusega esimene ühine konverents. me üritasime just, kuidas neid konkureerivaid, aga mitte vastuolulisi poliitilisi eesmärke ühendada Äh, kuidas rahanduses korda majja saada ja kuidas samas saavutada sotsiaalset progressi. ma arvan, et me tegime selles valdkonnas suuri edusamme, sündmused natukene takistasid neid, aga me peame edasi liikuma. teiseks, ma loodan, et ILO mõju Euroopa Liidus ja, ja, ja, ja meie panus teie töösse peetakse oluliseks. ma arvan, et meil on Euroopa Liidu institutsioonidega väga palju ühist üks küsimus, mille ILO liikmed tihti esitavad, et kas me peaksime võib-olla osalema otsesemalt Euroopa Liidu äh, riiklikus tööturupoliitikas. Äh, sellepärast, et siiamaani meie roll ei ole olnud eriti suur. me oleme lihtsalt üritanud asju ülitada, kui nad on väga halvasti läinud. mina olen juhtinud kahte missiooni Kreekasse äh, pärast neid pakette, mis Troika heaks kiitis ja meid kutsuti sinna kohale just lihtsalt äh, selleks, et äh, me mujal langetatud poliitiliste otsuste tulemuste ja tagajärgedega tegelesime nii et, et meie ei saanud öelda sõna sekka nende poliitikate kujundamisel, aga meid kutsuti nende poliitikate tagajärgi lahendama. nii et, et me peaksime võib-olla natuke varem alustama oma koostööd, nii et, et see on üks võimalus, äh, millega ka tahan tegeleda ja kohtun homme volinik Anduriga ma arvan, et praegu on meil võimalus mõelda nende asjade üle, meil ei ole eriti palju aega, sellepärast et asjaolud nõuavad, et me tegutseme kiiresti. aga meie tegevuskavas on üks kuupäev, mille võiksite ka oma kalendrimärkmikutesse kirja panna, kui seal veel ruumi on. järgmise aasta aprillis toimub meie Euroopa regionaalne kohtumine, see toimub iga nelja aasta tagant, seekord siis Oslos tegemist on siis regulaarse üritusega, aga ma arvan, et sel korral on see pakilisem kui tavaliselt. ma loodan, et me teeme väga tihedat koostööd teie komisjoni ja Euroopa Liiduga ja kasutame ära seda konverentsi selleks, et leida vastused mõnele, mõnedele nendele väljakutsetele, mis Euroopa ees seisavad ning meie õlul on koormus, koorem veel rohkem kui kunagi varem Äh, lahendus leida. ja me peame leidma selle lahenduse veelgi paremini, kui me siiani oleme seda teinud. Äh, äh, Genfis ei ole mitte ükski seisukoht kivisse raiutud, meil on vaja dialoogi, meil on vaja sellist tegevuskava, mis on kasulik äh, meie organisatsiooni tulevikule, aga kasulik ka teile, teie töös ja neile inimestele, keda te esindate, nii et, et suur aitäh võimaluse eest need sissejuhatavad sõnad öelda ja ma loodan, et meil toimub selle baasil huvitav mõttevahetus, aitäh! suur aitäh! see, mida te ütlesite teie organisatsiooni rolli kohta Euroopa Liidu programmides, äh, näiteks äh, Troika raames. siin parlamendis me juba hääletasime selle üle, et teie peaksite ka Troika osaline olema. Äh, me hääletasime selle üle üles raportis, mille autoriks mina olin, tegemist oli raportiga, mis käsitles kriisi ja me ütlesime seal raportis, et teie peaksite olema ka äh, troika osa, osaline, nii et, et nagu te näete, et te, see komisjon toetab teid. meil on vaja ka saada ka enamus täiskogul sellele raportile. nüüd härra Öri ja siis härra Serkas. aitäh, aitäh võimaluse eest sõna võtta kõigepealt tahaksin tervitada härra peadirektorit. ta ei ole meie jaoks uus inimene, me tunneme teda juba äh, kui härra Sommelier kaastöölist. Äh, tal on meiega juba varem kontakte olnud, äh, nii et, et me oleme siin väga soodsas olukorras meil ei ole vaja äh, nullist alustada. niisiis Rahvapartei fraktsiooni nimel siin Euroopa Parlamendis tahaksin teid tervitada ja õnnitleda selle nimel, et teid valiti, selle eest, et teid valiti peadirektoriks. me oleme samal lainepikkusel, me oleme loomulikud partnerid äh ma tahaksin öelda, et Euroopa sotsiaalharta ning mitmed teised dokumendid, äh, mis Euroopas on vastu võetud, mainivad äh, siis äh, ILO rolli. Teie sõnavõtust jäi mulle meelde see, et ILO näeb asju laiemalt, tegeleb ka Aafrika, Lõuna-Ameerika ja maailma teiste regioonidega Äh, kes tihtipeale on meie rivaalid, meie konkurendid ähm, ning äh, kui me oleme konkurentsiolukorras, siis äh, kiputakse asju lihtsustama, teie võib-olla näete asju teisiti, objektiivsemalt ning see objektiivne pilk võiks ka meile kasulik olla. koostöö kaugemate piirkondadega näiteks Birmas ja ma mäletan seda juba äh, kümmekond aastat tagasi oli Birma meie päevakorras. Äh, jah, meil on praegu kriis kogu maailmas ning äh, kõige olulisem meie jaoks on majanduskasv ja tööhõive ning tõepoolest tuleb pöörata üha rohkem tähelepanu sotsiaalsetele tagajärgedele, seda enam, et hiljutised valimised Prantsusmaal ja teistel rii-, ja teistes riikides, kus on suured äh, demokraatlikud traditsioonid nagu Hollandis või Kreekas, äh, on vaja, et et me arvestame selle sotsiaalse rahulolematusega, mis valitseb praeguse olukorra suhtes. et me üritame avalikkuse arvamust muuta äh, kuskil kakskümmend, kolmkümmend protsenti noori on võib-olla tööta teatud, äh, teatud valdkondades on meil sellised mehhanismid, ähm, äh, näiteks teie organisatsioon on juba üheksakümmend aastat vanad ja te julgustate meid äh, olema kannatlikud, te olete kaas-, meile väga kasulik partner äh, koostöös võitluses kriisiga ja, ja seetõttu pakutate meile väga suurt huvi ning veel üks valdkond millele me peaksime pöörama väga palju tähelepanu, see on koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga, on mitmeid riike, kes vajavad äh, Rahvusvahelise Valuutafondi abi ning vaatamata sellele abile, mida IMF on andnud, ei ole see organisatsioon muutunud eriti populaarsemaks, otse vastupidi, ta on kaotanud väga palju oma populaarsusest just nendes riikides, kes abi saavad. see koostöö, mida te Rahvusvahelise Valuutafondiga olete alustanud, võiks äh, olla kasulik äh, selle suhtumise muutmises. Äh, mina panin kirja selle Äh, ILO äh, kohtumise kuupäeva järgmisel aastal ning äh, koos teiste Euroopa esindajatega olen alati teiega ühenduses ja kui meie tegevus ka, ava seda lubab, võimaldab ajakava, siis me hea meelega äh, külastame teie organisatsiooni Genfis ning äh, meie uksed on teile alati avatud. Äh, minu telefoninumbrit te teate äh, Rahvapartei nimel ja iseenda nimel. tahaksin teile kinnitada, et ootame teilt viljakat koostööd. ja õnnitlen veel kord ametisse valimise puhul, aitäh. härra Serkas ja siis proua Harkin, härra Serkas, palun suur tänu teile. härra Raider, tahaksin teile samuti öelda tere tulemast ja palju õnne ametisse valimise puhul. ning äh, sooviksin öelda, et, äh, et äh, meie üks hea sõber läks ära, teie eelkäija, kuid teine tuli asemele. meenutan hea meelega meie kohtumist Genfis ja äh, ma arvan, et ma räägin tõtt, kui ma ütlen, et äh, väga hea on, et ILO on endiselt nii heades kätes. me oleme juba väga palju koostööd teinud, loodetavasti see koostöö ka jätkub ning äh, on sama tulemuslik kui enne. nüüd rääkides dialoogist, äh, tuleb rääkida väärtustest ja eesmärkidest võrreldes meie kahe organisatsiooni ehm, käekäiku ja eh, tegevust. Teile tundub, et see kõik on olnud äärmiselt kaunis. ning eh, praegusel hetkel on ju väärtused rääg-, eh, asendunud väga paljuski kasumlikkuse rääkimisega, kasumlikkusest rääkimisega ning tekib selline mulje, et äh, autot juhivad need, kes äh, tagasivaate peeglisse pilku ei heida, äh, vaid vaadatakse ja, ja ei vaadata tegelikult ka otseselt seda ette, mis meid otse ees on, vaadatakse ainult paremale. Nad on ühest silmast pimedad, lühinägelikud ja kui nad kõnnivad, siis nad kõnnivad ainult ühe jalaga. seega tegu on maailmaga, kus me oleme sunnitud leppima selliste juhtidega, eh, mis on meid viinud kõige suurema majandus- ja liidrikriisini pärast teist maailmasõna. meie esimees ütles, et eurooplased soovivad olla klassi parimad ning eh, vaatame, mis toimub Genfis, nagu seda tehti kahekümnendat ja kolmekümnendatel eh, töötajate poolt. vaadake, mis on tabanud Euroopa töötajaid, kreeklasi, eh, portugallasi ja teisi. me näeme, et Euroopa ei ole praegu klassi parim. Euroopa on üks nigelamaid õpilasi klassis, sest ajaloo õppetunnid on kiirelt unustatud. härra Raider, ma sooviksin teile kommenteerida kahte küsimust. Nendel on seotud struktuuriliste küsimustega, eh, kõigepealt tööhõive osas ma lugesin teie suurepärast äh, ra-, raportit tööhõive kohta maailmas kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. suurepärane, te ei äh, vaata kõrvale, vaid te vaatate äh, probleemile silma ning esitate selgelt, millised probleemid toob kaasa kärpepoliitika selles osas, mis puudutab töökohtade arvu ja töökohtade kvaliteeti. ning mina tahaksin küsida teie käest, kas see lõks ehk siis äh, kärpepoliitika, mis vähendab töökohtade arvu, töökohtade kvaliteeti. kas äh, te äh, teate, millised otsused on langetanud Troika liikmed Euro-, kes külastasid Euroopa lõunariike ja kas need on vastu, need otsused on vastuolus ILO otsustega, kas oleks võimalik kuidagi aidata mitte ainult neid toetajaid, kes elavad kolmanda maailma riikides nagu Indias, vaid ka neid, kes elavad Euroopas, kes elavad meie kodude lähedal. ning teine puudutab sotsiaalse kaitse küsimusi. see on samuti oluline osa teie, eh, meie, meie minevikust. meil on siin praegu selline maailm, kus sõnad ei tähenda mitte midagi või tähendavad vastupidist sellele, mida nad peaks tähendama pidevalt kutsutakse meid üles eh, oma sotsiaalse kaitsesüsteemi eh, reformima, kuid tegelikult, eh, tegelikult ei ole mitte reformid, vaid vastureformid. ning ma tahaksin teada, mida te arvate sotsiaalsete miinimumide platvormi kohta? kas oleks võimalik Euroopa Parlamendis teha midagi näiteks sotsiaalse kaitse foorumi kohta äh, kuidas oleks veel võimalik seda teha, kuidas oleks võimalik Euroopa päevakorda tõsta ka teie poolt väljendatud mured, mis on minu meelest väga õiged, eh, nende inimeste kaitsmiseks, kes on praegu väga raskes olukorras, et nad ei jääks eh, kaitsetuks praegusel enesekesksel eh, ajastul. suur tänu, ma lasen kõigil rääkida, et äh, kõik saaks ennast äh, esitleda ja oma küsimusi arendada, kuid äh, peaksime siiski äh, meie külalisele jätta ka vastamisaega. härra proua Harkin ja siis härra Hendel. suur tänu, härra Raider. mina esindan siin liberaalide ja demokraatide liitu ja olen pärit Iirimaalt. kõigepealt ma tahaksin teid siin tervitada tundsin teie eelkäijat, olin tema saavutustega tõesti väga rahul ja ootan koostööd teiega. ILO on edendanud äh, väärika töö agendat, mis on otseselt seotud ka meie poolt tehtava tööga siin parlamendis ja me igati toetame seda. praegusel hetkel meile loomulikult äh, valmistab muret äh, praegune olukord ja mõnikord see niivõrd äh, lämmatav, et ei teagi, millist küsimust üldsegi esitada, nagu kust alata. Te ütlesite, et äh, fiskaalkonsolideerimine käib, peab käima käsikäes tööturumeetmetega. osad valitsused ei oma raha, mida investeerida ja teised valitsused, kellel oleks raha, ei investeeri jällegi piisavalt ja rahad ei laena VKE-dele. minu koduriigis, Iirimaal ja minu meelest ka Itaalias toimuv on tõesti hirmutav. ja kui sellele mõelda, siis ei tea, kust äh, pihta hakata. me räägime pidevalt reeglitest. aga mida need tähendavad ja mida me üritame nendega saavutada? Te rääkisite, et kriisil on mitu mõõdet. Iirimaal me just kiitsime heaks fiskaalleppe, aga küsimus on selles, et kuidas see mõjutab ettevõtteid, võib-olla ma panen nüüd kõik teie õlule, aga ma tahaksin äh, küsida, et kas teie võite omalt poolt ka kuidagi kaasa aidata, kas oleks võimalik teie arvates mingit edu saavutada ja kui Te rääkisite teie loo kaasatusest Troikasse, siis võib-olla õnnestub meil kõige hullemad äh, mõjud äh, siiski välistada, nii et tavalised inimesed ka saaksid aru, et äh, vähemalt keegigi kuulab neid ja on nende poolel, ma kohe lõpetan, sest ka teised tahavad sõna saada. aga lõppküsimus on nüüd järgmine, kui te vaatate Euroopat praegusel hetkel, seda, mida toimub äh, Kreekas, Itaalias, Saksamaal, Saksamaal, Hollandis, Soomes, siis Euroopas on lõhe ehk siis nii-öelda skisma lausa. inimesed usuvad, et äh, probleemid põhjustatakse kuskil mujal ja nad ei äh, pööra tähelepanu enda riigi olukorrale, see puudutab äh, Kreekat, Iirimaad, aga ka Saksamaad, tundub, et see on selline ühine probleem. ja seda loomulikult äh, on võimendanud see, et meil on ühisvaluuta, äh, mis ei täida oma eesmärke. niisiis kuidas oleks võimalik jõuda selle solidaarsuseni, millest me kogu aeg räägime. aga solidaarsus ei tähenda seda, et mul on õigus ja teil ei ole õigus, vaid me peame võtma ka ise vastutust äh, kanda, ma tean, et ma olen nüüd küsinud teilt praktiliselt võimatuid <laughs> küsimusi ja ootan rõõmuga vastuseid. Toomas Hendel ja siis Toomas Mann. kõigepealt Toomas Hendel kõigepealt äh, härra peadirektor, õnnesoovid äh, valimise puhul. meil on äh, ühine minevik, nagu ma lugesin teie eluloost, me oleme mõlemad ametiühingu taustaga. mul on mõned lühikesed küsimused. kui me käisime eelmisel aastal Genfis, siis me kuulasime ILO arvamust äh, social floor kohta. tegemist on teatava sotsiaalse baaskindlustusega, mida võtavad endale eeskujuks või mudeliks paljud riigid maailmas. Social floor mudel on arenguriikides ja arenevates riikides vähem rakendust leidnud kui Euroopa Liidus, aga millal muutuvad need ideed konkreetsemaks, tahaksime teada teiseks, Euroopa kriisi ja kasinusmeetmete tuules on nüüd äh, mitte ainult äh, mujal maailmas, vaid ka Euroopas hakatud äh, ametiühingu õigusi kärpima. Ungaris piiratakse streikimisõigust Itaalias eh, ja ka teistes Euroopa riikides ei ole ametiühingu õigustele lähenemine enam ILO reeglitele vastav. kas ILO-l on seise-, selle kohta ka oma seisukoht ja kui, siis milline? kolmandaks. ILO tegevusest oleme meie siin komisjonis vägagi taod-, teadlikud, aga kaugemale teie kohalolek eriti ei jõua kas äh, teil on ideid, kuidas ennast kogu Euroopa Parlamendis nähtavamaks teha, nii et äh, ILO tööd puudutav oleks rohkem kajastatud ka selles, mida meie siin otsustame, suur tänu. Toomas Mann ja siis Juta Steinrück, palun. tänan ka minu pooled valimise puhul. olen äh, pärit Saksamaalt, nagu te arvatavasti isegi kuulete. ja loo on äh, loomulikult äh, meie liitlane, mitte ainult meie komisjoni, vaid ka Euroopa Parlamendi liitlane. kõikides resolutsioonides, mis on puudutanud ILO-d, oleme saanud suure positiivse toetuse parlamendist. nii et see ei ole ainult mitte sõnad, vaid ka teod. ja nüüd te peate tõesti saavutama tasakaalu nende lühiajaliste ja pikaajaliste ülesannete vahel, mis teil on ja küsimärgi all on see, kuhu me kõik äh, liigume. ja praegu, kui demonstratsioonidel öeldakse, et sotsiaalpakt äh, fiskaalpakti asemel, siis mina tegelikult sooviksin mõlemat. loomulikult me ei tohi streikimisõigust küsimärgi alla seada, loomulikult tuleb äh, inimesed kaasata, aga fiskaalpakt ei ole mitte eesmärk, vaid äh, minu arvates, minu kui kristliku demokraadi arvates on see hädavajadus. meil on vaja säästa, et siis saaks investeerida. me ei jõua kuskile, kui me ütleme, et võtame aga uusi võlgu, pakume midagi, sellel ei ole mitte mingisugust tulevikumõõdet, võib-olla me oleme siin komisjonis natukene ka eriarvamusel selles osas, aga võib-olla ka ILO saaks ehitada neid sildu, et neid mõlemaid pakette ei nähtaks vastandlike nähtustena, vaid et inimesed saaksid aru, et nad kuuluvad kokku, et need paketid kuuluvad kokku, siis meil oleks võimalik ka vältida seda, et inimesed tunnevad ennast nagu tõrjutuna ja kõrvalejäetuna. Te mainisite olukorda Aasias ja Aafrikas, te rääkisite sotsiaalkaitsesüsteemidest seal. ja mis puudutab Hiinat, siis kas seal on tegemist äh, tõesti tõelise sooviga luua sotsiaalkindlustussüsteem või see on neile lihtsalt äh, PR show seal? inimesed ju Hiinas tihtipeale on äh, sunnitud äh, oma kodud maha jätma lihtsalt sellepärast, et keegi tahab ehitada sinna suure tammi. meie riikides oleks see täiesti ettekujuteldamatu, nii et ma tahaksin teada, et äh, kas seal tõesti üritatakse liikuda sotsiaalkaitse suunas või mitte ja loomulikult, äh, kui seal tõesti midagi saavutatakse, siis võiks selliseid kogemusi üle kanda ka Aafrikasse, kus äh, kannatatakse kohutavate diktatuuride all, kus inimestel ei ole praktiliselt üldse mitte mingisuguseid õigusi. ma tean, et Euroopa Liit on võtmetähtsusega tegija, me kindlasti võime omalt poolt veel tulla välja ideedete ja näidetega, tänan. suur tänu. ja järgmisena saab Juta Steinbrück sõna. tänan, esimees ka Saksa Sotsiaaldemokraatia Ametiühingu taustaga saadikuna õnnitlen teid valimise puhul. mul on kaks küsimust, üks on seotud üleilmastumisega, teine on seotud mõjudega tööturule. nagu kolleegid on juba öelnud, siis äh, tööturul öeldakse töötajatele tihti, et teised maailma piirkonnad äh, toodavad äh, kulu tõhusamalt ja seetõttu just töökohad, eriti just tööstusest, kolivad Euroopast piirkondadesse, kus äh, on tegemist arenevate majandustega. kas äh, Euroopa peakski leppima sellega, et väga paljud tööstustöökohad kaovad Euroopas tulevikus ära või me peaksime kaasa minema selle soodsama hinna pakkumise kampaaniaga. edasi, olles käinud Euroopa Keskpangas, oleme me kuulnud, et meie palgad ja töötingimused peavad olema paindlikud ja muutuma järjest paindlikumaks ja et me peame muutuma konkurentsivõimelisemaks. ja mina tahaksin äh, küsida et äh, kellega me siis äh, peame konkureerima, vastati, et kõigepealt äh, Euroopa-siseselt, siis ka Euroopa-väliselt ja kuidas ILO näeb seda asja, kellega me peaksime Euroopa-siseselt siin konkureerima. kolmas küsimus puudutab minu koduriiki Saksamaad. ILO on juhtinud Saksamaa tähelepanu sellele, et meil ei ole paigas ähm, miinimumpalgaga seotu, meil on äh, liiga palju äh, renditööjõudu, äh, liiga palju tähtaega lepinguid ning et kõik see mõjutab lõpuks ka teisi Euroopa riike. kuidas teie hindate tööturu olukorda Saksamaal ja selle mõju teistele liikmesriikidele, aitäh! härra peadirektor võib-olla te soovite sõna võtta, sest meil on tõlge kuni poole üheni. seitsme, seitse ja pool minutit ei ole väga pikk aeg, et kõigile neile küsimustele vastata. kõigepealt suur tänu teile, suur tänu teie südamliku teie sõnavõttude eest, teie huvi eest. ma lahkun siit ruumist tundes, äh, et mind on julgustatud, mul ei ole muidugi mingisuguseid imelisi vastuseid äh, tekkinud äh, teie küsimustele viimase neljakümne viie minuti jooksul, kuid ma arvan, et me suudame neile küsimustele üheskoos vastused leida. ja me peaksime selles suunas koos jätkama. ning üldine kommentaar puudutab üldist sotsiaalset olukorda mis äh, oli ka alltooniks teie sõnavõttudele. on selge teadmine, arusaam sellest, et meil on ees probleemid, mis äh, tunduvad olevat äh, niivõrd võimsad, et ei tea isegi, kust alustada, nagu ütles seda Iiri kolleeg. ning tundub, et me oleme lausa halvatud selle asemel, et äh, reageerida. ning äh, on tekkinud selline tunne, et see, kuidas kriisi üritatakse lahendada, on väga ebaõiglane. et äh, ko-, ko-, koorem ei ole kõigi osapooltele võrdselt kanda. ning see on seotud ka sellega, et selle kriisi põhjustajateks on võimud, mis, mille üle rahval ei ole mingisugust mõju see teeb olukorra veel halvemaks ning äh, poliitikud on need, kes peavad sellisest mõtteviisist üle saama, aidata saama. Äh, me oleme selles olukorras, kus me oleme, kuid äh, teie töö on see, et me üritaks leida lahendused äh, lahendused tulevad meie kõigi poolt, kui mul on väga tore tulla, minna tagasi oma eelmisse ellu ja kuulata erinevate seisukohtadega, istuda ühe sellise komisjoni ees ja kuulata erinevate seisukohti erinevatelt osapooltelt kuid ainult nii on meil võimalik leida võimalus edasi minna, see on väga julgustav. ning veel, ma näen, et tööhõive küsimus on praegusel hetkel päevakorras esimesena, esmatähtsusega ning pärast ILO konverentsi, kus me rääkisime noorte tööpuudusest, meil on, on tohutu töö ära teha. me peame üritama leida kvaliteettööd noortele, neile, kes ülikooli lõpetavad. mina kohtun äh, tihti äh, kolmekümne viie aastaste inimestega, kes pole kunagi tegelikult tööturul osalenud. Nad ei ole suutnud leida endale kohta tööturul. me peaksime iga indiviidi, äh, kes sellises olukorras on, kui tõelist probleemi, sest see on tragöödia, see on draama, ja meil on väga raske sellele äh, reageerida. see on tõesti üks selliseid teemasid, mille osas me peaksime kokku tulema ja lahendusi otsima. teiseks, äh, ILO konverents võttis vastu otsuseid sotsiaalse kaitse kohta. meil on nüüd olemas mittekohustuslik vahend, äh, mis ta on võimalik ratifitseerida ja seega kohustuslikuks muuta, kui ta on selgelt nõuandja seisukoht ja see puudutab äh, kogu maailma. see on osa ÜRO G kahekümne jõupingutustest. praegusel hetkel vaid kahekümne protsendi töötavatest inimestest maailmas on mingisugune sotsiaalne kaitse. ning meie tegelik töö näitab meile, et äh, on et see väike investeering, et miinimum sotsiaalne kaitse garanteerida, see muudaks kogu maailma elanikkonna elu, kui sellised meetmed kasutusele võt-, võetaks. me kindlasti kavatseme seda, äh, selles suunas edasi liikuda. ametiühingute õigused, töötajate õigused, mida me sellest arvame üle maailma globaalne äh, töökohtade leping ütles, äh, et äh, ja seda ei arvanud mitte ainult meie, vaid ka valitsuse tööandjad ja töövõtjad, leidis, et on aktsepteerimatu kriisi lahendamiseks rikkuda inimeste põhiõigusi töökohtadele, töökohtadel ning et deflatsioon on ainuke võimalus edasi liikuda. väga paljude töötajate ikkusi on rikutud praeguse kriisi vältel. peame olema äärmiselt ettevaatlikud. peame olema ettevaatlikud, kui me jälgime erinevaid olukordi. aeg-ajalt kriisile reageerimine tundub rikuvad töötajate õigusi. ja samuti on selliseid juhtumeid, kus inimesed selleks, et tööd, töökohta säilitada, on vabatahtlikult nõus oma õiguste kärbimisega. see ei ole eriti tore, aga see on reaalsus. see ei ole konkreetselt õiguste rikkumine võib-olla, aga me peame ettevaatlikult suhtuma sellesse, kuidas asjad edasi arenevad. ma ei hakka nüüd öö, sekkuma Saksa tööturupoliitika arutellu, kuid ma arvan, et öö, Saksa eh, suur eh, jõud on nende turuinstitutsioonide tugevus. Eh, see on ära kadunud paljudes Lõuna-Euroopa riikides. üks Kreeka suurtest draamadest on see, et sotsiaalne dialoog on katkenud ning tööturuinstitutsioonid on äärmiselt raskes olukorras. Nad ei ole kunagi seal väga tugevad olnud ja praegusel hetkel tuleb öelda, et ametiühingutel, kui ametiühingud ei suuda olukorda mõjutada, siis asi läheb veel drama-, dramaatilisemaks, see puudutab institutsioone, mitte ainult palkasid ja töökohti. ning Hiina see Hiina puhul see ei, ei ole lihtsalt mingisugune eh, ilukõne, aga mina leian et Hiinas toimuvad muutused, see ei ole ainult mudeli muutus, see ei tähenda seda, et Hiinas on äkki tekkinud demokraatia, kuid Hiina saab aru, et tema enda huvides on see, et ta ei eh, saa lihtsalt eh, ekspordile lootma jääda. Nad eh, peavad tegema kõik selleks, et, et rahvas enam ei hoiaks meeleheitlikult kokku, vaid üritaks ka tarbida, hakkaks ka tarbima. see oleks funktsionaalselt väga vajalik kogu hinnasüsteemi ülevalhoidmiseks. ma ei väida, et kvalitatiivsed muutused on toimunud, aga asjad liiguvad edasi. väga palju oleks veel öelda, ma sooviksin lõpetuseks eh, veel mõne sõnaga öelda. meie Hispaania kolleeg ütles, et künism ei tohiks olla meie, osa meie edasisest tegevusest. jah, tõepoolest, see on tõsi, ärgem muutugem küünikuteks, see on liialt lihtne ma arvan, et meie vastutus on liialt raske selleks, et äh, küüniliseks muutuda. ma tõesti usun, et solidaarsus, see, et meil on kõigil selles osa, äh, et probleemid ei ole äh, üksiti seisvad, vaid probleemid puudutavad neid kõiki ning me peame selles kõik osalema see on osa meie tulevasest arutelust, ma tänan, et te mind ära kuulasite, ma tänan, et me äh, arutame neid küsimusi edasi. ma tean, et mina õpin teilt väga palju, ILO õpib teilt väga palju, loodetavasti see tulevikus ka jätkub, suur tänu. loomulikult te puudutasite paljud selliseid küsimusi, kus toimub tugev arutelu ning selge on see, et äh, töö, noorte tööhõive küsimus ei kerkinud täna esile, aga ma võin teile öelda, me tegeleme sellega tõsiselt ja on kummaline, et see täna esile ei tõst-, tõusnud. meie leiame samuti, et et tuleb teha midagi selleks, et noort, töötajatel, noortel oleks võimalik kas ettevõtlusega alustada või midagi muud teha. see on meie suur äh, soov ja veel täna hommikulgi arutasime olulist raportit, kus me palusime, et komisjon haaraks algatuse enda kätte, nii et võite kindlad olla, et äh, see on meie jaoks oluline küsimus, te rääkisite korralikest töökohtadest. sooviksin mainida seda, et me äh, soovime ka normaalseid palku, see on järgmine samm, te mainisite Saksamaa olukorda ning äh, Saksamaal on probleemiks äh, töötavad vaesed, seda nähtust, selle vastu tuleb võidelda. ja mis puudutab nüüd Euroopa Liitu ja Hiinat, see, kuidas te seda küsimust käsitlesite, me kõik leiame, et tuleb välja töötada siseturg ja see ei tohi, see ei saa olla kogu ülejäänud maailma töökohta, see on ka hiinlaste endi huvides. ja ILO-l on siin väga suur roll, väga suured kohustused sest äh, äh, säästud peaks jõudma ka pensionisüsteemi, see on samuti praegu kaalul, et jõuda jätkusuutlikuma tulevikuni. see on juba arutelu juurde tagasitulek, aga meil on kindlasti võimalik seda tulevikus arutada ja ma usun, et meie järgmine samm on see, et me kaheteistkümnendal novembril astume järgmise sammu ja võttes arvesse, kui edukad meie eelnevad äh, külaskäigud on olnud on kindlasti suur äh, soov teid jälle näha. arvan, et äh, nemad on äh, siin meie kõige olulisemad liikmed, keda te näete, kes selle küsimusega tegelevad, kuid kindlasti ka teised sõnavad selle vastu. suur tänu, kõike head ja kohtume veel tulevikus.